head kolleegid, kas alustame tööga? vabandust. Me continue in, in uh, Italian. jätkan itaalia keeles. You, everybody were? okei okay.. kas kõigil on klapid peas? jätkan siis itaalia keeles, kui lubate tervitan siin äh, Läti kultuuriministrit. ja siis, nagu ütlesin, lähen itaalia keelele. niisiis. tere pärastlõunat kõikide. ja väga hea meelega tervitan teid siin ja soovin teile kõikidele head uut aastat ja head tööd ka meie komisjonile ja muidugi Need head soovid on suunatud ka Läti Vabariigi kultuuriministrile, kes viibib täna siin koos meiega ja kes räägib meile eesistuja prioriteetidest aga enne kui pihta hakkame, siis äh, nagu Te teate, meie komisjon on ju kultuurikomisjon, hariduse komisjon, tegemist on põhiväärtustega Euroopale ning äh, seetõttu ma tahaksin samuti tähistada minutilise leinaseisakuga äh, ohvreid Prantsusmaal, kes väga barbaarsel viisil tapeti. muidugi räägin siinkohal Charlie Hebdo'st ja samuti äh, Pariisi poes toimunud äh, tapmistest ning samuti äh, Prantsuse politseinikest, kes äh, tapeti. ja muidugi parlamendi Strasbourgis oli ka leinaminut ning meie siin komisjonis, äh, kuna me ju ka peame enda jaoks väga oluliseks väärtusi nagu kultuuriline mitmekesisus, kultuuriline vabadus, sõnavabadus, ajakirjandusvabadus ja nii edasi, siis ma arvan, et on igasti põhjendatud see, et äh, kas koos ministriga äh, tõuseme minutiliseks leinaseisakuks, aitäh. grazie. suur aitäh. Devo dire che a questo proposito io ho molto apprezzato il ja siinkohal tahaksin ütelda, et hindasin väga seda, et minister Melbarde eelmistel päevadel tegi ettepaneku teha ühisavaldus, millega liituksid kõik Euroopa kultuuriministrid ja sellega siis mõistetaks hukka taolised äh, aktid ning äh, kaitstakse põhivabadusi ja Euroopa Liidu väärtusi. ja mul on veel üks teadaanne. see puudutab viiendat päevakorrapunkti, mis lisati siis siia äh, seoses Läti eesistumisega, see puudutab proua Libatška raportit Bologna protsessi jätkude tegemist on siis uue algatusraportiga, mis järgnes esimesele ettepanekule, mille tegi Juncker selles valdkonnas. järgmisel kolmapäeval leiab juba aset uus eh, presidentide, vabandust, esimeeste eh, konverents, kus siis äh, arutatakse seda, kuidas äh, täpselt see protsess äh, aset leiab. Bologna protsess on meie jaoks oluline ning sellest tulenevalt me tahtsime ka võimalikult kiirelt selle küsimusega pihta hakata. see on ka põhjuseks, miks punkt on päevakorras. ja küsiksin, kas te olete nõus selle päevakorra muutmisega? hästi. ja nüüd, mis puudutab protokolli esimesest, teisest detsembrist dokumente, kas teil on märkusi selle kohta, kui ei ole, sellisel juhul on protokoll heaks kirjut-, kiidetud, aitäh! ja veel samuti teavet äh, tõlke kohta täna. Äh, te näete, et tõlge on ette nähtud siis prantsuse, saksa, itaalia, inglise, taani, äh, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, Äh, läti, malta, poola, sloveeni, bulgaaria, rumeenia keelde ja samuti sugudevaheline äh, süvalaiendamine, uue võrgustiku konverents äh, siis hõlmab komisjoni liikmeid samuti ning ma tahaksin ütelda selle kohta paar sõna. tahame koostööd teha erinevate komisjonidega selles küsimuses. ja muidugi kõik, meie sooviks on, et kõik raportöörid parlamendis arvestaksid ka selle aspektiga ning äh, vaatame samuti, kuidas siis paremini koostööd teha naiste õiguste komisjoniga, kas äh, teha seda läbi äh, algatusraporti ja muidugi siis äh, seejärel äh, koostame omalt poolt ka arvamusi äh, teiste raportite kohta. aga ma usun, et seda küsimust saab veel mõni teinekord pikemalt arutada. neljas punkt. et sellega oleme siis jõudnud tänase kohtumise peamise päevakorrapunkti juurde. selleks on Läti eesistuja prioriteedid. ja samuti on ette nähtud arvamuste vahetus mini-, kultuuriministri Tatse Melbardega ja tahaksin äh, teha siis ettepaneku, et kõigepealt äh, saab minister äh, sõna ning ma tahaksin siinkohal kirju-, tervitada samuti haridus- ja teadusministrit Lätist, kes saab sõna kultuuriministrile järgnevalt minister saab siis veerand tunni jooksul prioriteete tutvustada. ja seejärel saavad sõna ka saadikud küsimuste esitamiseks. ning siis poole tunni jooksul äh, üritame vastata neile, me üritame kokku koguda siis need äh, küsimused kõik nii et, aga kui see õnnestus, võib-olla küsimuste rühmade kaupa. aga nüüd äh, annaksingi kohe sõna äh, proua ministrile. no muidugi tegemist on äärmiselt strateegilise ajahetkega, tegemist on uue äh, komisjoni töö algusega ning Olin Göttingeriga oleme neid küsimusi arutanud ning Äh, muidugi peame silmas ka tähtaegu kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi, aga me igastahes äh, eesistuja olen kindel, tahab lähikuudel väljastada väga selge tugeva sõnumi ja ka komisjon ning tahetakse rohkem keskenduda just loovusele kultuuris, hariduses, vastavalt kas meie kaks tuhat kakskümmend strateegiale ning erilist tähelepanu pööratakse kindlasti samuti kultuuri suhetele üldiselt majanduse ning eh, ka digitaalvaldkonnaga. ma tahtsin eh, ennetavalt siis paar eh, sõna mainida selle kohta, millised on meie jaoks huvipunktid ja nüüd annan sõna proua ministrile. Um, thank you, madam chair uh,, from my part. aitäh, ka mina tahaksin omalt poolt mm, väljendada rõõmu selle eest, et ma täna siin olla saan ning aeg rääkida teile kultuurist, noortega seonduvatest teemadest ja muudest teemadest ning soovin teiega jagada mõtteid, arvamusi ja kuulata ära ka teiepoolsed arvamused ja soovitused kuivõrd ma hindan kõrgelt Euroopa Liidu keelelist mitmekesisust, tahaksin jätkata oma emakeeles, läti keeles lugupeetud äh, esimees, äh, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin veel kord öelda, et mul on väga suur au täna siin teie ees olla ja rääkida teile Läti eesistuja prioriteetidest kultuuri ja audiovisuaalpoliitika valdkondades. pärast seda, kui Itaalia lõpetas oma väga elu, eduka eesistumisperioodi. kõigepealt tahaksin omalt poolt väljendada kaastunnet ja toetust Prantsusmaale ning selle kodanikele Charlie Hebdo peakorteris toimunud tragöödia tõttu. ma arvan, et see leinaminut, mille me siin pidasime selleks, et mälestada nendes sündmustes hukkunud inimesi, meenutab meile, et me oleme kõik siin ühiselt Euroopa ühiste väärtuste eest seismas, mida need tragöödiad mõjutasid. ma leian, et kõik Äh, Euroopa kultuuriministrid reageerisid väga kiiresti ja toetasid äh, seda algatust, äh, mille läbi mina ja Prantsuse kultuuriminister väljendasime hukkamõistu nende aktide suhtes. samuti öeldi, et kunsti- ja kultuurivabadus on Euroopa kultuuri südames. see tähendab, et me võime üksteisele toetuda rasketel hetkedel eesistumise alguses äh, oleme palju õppinud nendest sündmustest. me peame rohkem edendama ühistest väärtustest arusaamist ja vastastikust mõistmist, peame koostööd tegema selleks, et arukamalt koostööd teha, luua selliseid ruume, kus äh, erinevad kultuurid ja erinevad äh, arusaamad mitte ei lõhestaks ühiskonda, vaid täiendaksid üksteist selleks, et sellest sünniksid viljakad arutelud ning harmooniline ühiskond. kuid ähm, Pariisi sündmuste põhjal nägime, et elame maailmas, kus erinevad väärtused ja arvamused äh, kerkivad üha teravamalt esile ja see paneb meid mõtlema üha rohkem selle peale, et kultuur ei ole midagi, mida me näeme ainult äh, iga päev muuseumides või teistes kohtades, vaid kultuuril on väga sügavad äh, kihistused, mis äh, väljenduvad läbi erinevast, erinevate arvamuste ja koos eksisteerimisviiside. Imants Zieduns, Läti poeet, ütles, et kultuur on rahvuse südametunnistus. ma arvan, et meil on väga oluline ülesanne koos töötada selleks, et tagada, et erinevad rahvused ja riigid suudavad äh, elada oma südametunnistusega kooskõlas. lugupeetud äh, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, seda meeles pidades tahaksin, äh, tahaksin teid tutvustada Läti prioriteete kultuurivaldkonnas kultuurisektor ja loominguline sektor on väga oluliseks osaks saanud Euroopa kultuuripoliitikast tänu selle tõestatud võimekusele kultuur ja audiovisuaalvaldkond tagavad majanduskasvu, konkurentsivõime, loovad uusi töökohti ning aitavad kaasa digitaalse ühtse turu väljaarendamisele. digitaalvaldkond aitab kaasa innovatsioonile mitte ainult kultuurivaldkonnas, ka teistes vald-, et ka teistes valdkondades meil on väga häid näiteid, näiteks digitaalmajandus, turism, kultuuriturism, ka loomingulisuse arendamine, loominguline mõtlemine ja regioonide arendamine tänu uutele kultuurilistele infrastruktuuridele ja ka erinevate kultuuripärandite ühendamise läbi e nõukogu on arutanud äh, kultuuri panust äh, strateegias Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja kultuuripoliitikas äh, ja nõukogu arutas nende valdkondade olulisuse üle, mis aitavad kaasa ettevõtlusele, mis tänu erinevate valdkondade ühendamisele. peamine Läti prioriteet on nüüd tugevdada ühiskonna ja poliitika loojate arusaamist, edendada kultuuri kohta, selleks, et leida uusi lahendusi, selleks, et eh, tagada kultuuri ja ühiskonna ning majanduse jätkusuutlikkus ning tagada ka kaasatus. Läti eesistuja kavatseb töötada nõukogu järelduste kallal erinevate valdkondade ühendamise osas kultuurivaldkonnas ning ning ka kultuuritööstuse valdkonnas. ma arvan, et praegu on hea hetk arutada seda küsimust erinevates formatsioonides, sellepärast et kultuuri panus on väga eh, oluline ja seda on tõendatud. me tahaksime eesistumise ajal keskenduda ühiselt riiklikele ning regionaalsetele osapooltele vastavate poliitikate väljaarendamises ning me loodame, et maikuus võetakse järelduste eelnõuga vastu. selleks, et laiendada töörühm, nõukogu töörühmade arutelusid, korraldame ka kaks konverentsi Riias märtsikuus, üksteist kuni kolmteist märts ning samal ajal on ka Riias iga-aastane loomingulisuse nädal, mis toimub juba mitmendat aastat selleks, et tugevdada kultuuri ja teisi poliitikavaldkondi, näiteks majandust ja regionaalpoliitikat. selline lähenemine on juba mitme aasta jooksul andnud meile hea aluse selleks, et edendada valdkondade vahelist koostööd ja sellel aastal olete ka lahkelt palutud konverentsidel osalema ja võite juba end ka registreerida neile konverentsidele. esimese konverentsi eesmärk on keskenduda parimatele näidetele loomingulise partnerluses ja kultuuri vallas ning äh, soov on vaadata, kuidas seda äh, koostööd tugevdada. teine konverents näeb ette süvendatud arut-, arutelu kultuuripärandi ja kaasaegse arhitektuuri struktuuri kohta selleks, et erinevaid valdkondi ühendada ning luua erinevaid äh, elavaid äh, ruume inimeste jaoks. lugupeetud äh, esimees, ma hindan väga kõrgelt teie komisjoni panust siin Euroopa Parlamendis kultuuri edendamis ning loomingupoliitika arendamises. ma loodan, et saame teha head koostööd selleks, et paremini edendada mõistmist ühiskonnas ja poliitikakujundajate hulgas. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kevad on väga oluline, sest me oleme ette näinud Euroopa Liidu strateegia vahearuande kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus arutasid kultuuriministrid ja nõukogu esindajad kultuuri- ja loomingupoliitika panust kahe tuhande kahekümnenda strateegia, aasta strateegia raames ning rõhutati seal väga eriliselt kolme asja, mida tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia ellurakendamises. kõigepealt loomingu ja kultuurivaldkond on majanduskasvu edendajaks, teiseks nende tööstuste potentsiaal peab olema atraktiivne, kõrgekvaliteediline ja kultuurilise sisuga. see on kõik eeltingimuseks selleks, et digitaalne ühtne turg saaks toimida ja kolmandaks, kultuur on juba iseenesest väärtus kultuuripärand on ainulaadne inspiratsiooni, loomingu ja innovatsiooni allikas, mis käib käsikäes Euroopa ja riikliku identiteediga ja see on märk meie identiteedist, meie kuulumisest oma riiki ja Euroopasse üldiselt. Läti eesistuja tagab, et need sõnumid saadetakse välja selleks, et tagada, et kultuuri ja loomingulisuse panus aitaks kaasa Euroopa arengule aruka majanduskasvu kontekstis. ma loodan, et saan ka teie toetusele loota selles vallas. meie prioriteedid puudutavad ka audiovisuaalpoliitikat. härra Juncker on öelnud, et digitaalne ühtne turg peab olema üks peamiseid Euroopa Komisjoni prioriteete. komisjon on otsustanud, et selle poliitika keskmes on tarbijad, nemad neil peab olema võimalus tänu oma elektroonilistele vahenditele ligi pääseda teenustele, muusikale ja filmidele kõikjal Euroopas. komisjon on ette võtnud toetada kultuuri ja loomingu tööstust ning sisutootjaid ja Euroopa meedia esindajaid ning autoriõiguste esindajaid. me peame tagama meed-, massimeediavabaduse. Äh, mina Läti vastava ministri ministrina äh, olen väga rõõmus äh, selle komisjoni sõnavõtu üle, sest see on esimene kord, kui on rõhutatud kultuuri ja loominguvaldkonna hoolilisust audiovisuaalteenuste aluseks on meedia, vabadus, pluralism ja äh, kultuuride erinevus, mida väljendatakse läbi sisu. sellepärast on oluline, et inimestele kättesaadav sisu oleks kõrge kvaliteediga, mitmekesine ja et see tagaks Euroopa põhiõiguste hartas kirjas olevad väärtused, uute tehnoloogiate areng, geopoliitiline areng ning ülemaailmne konkurents ehm, loovad vajaduse mõt-, mõelda uuesti ümber ligipääs audiovisuaalkont-, kontekstile Euroopas, sellepärast kutsun äh, kõiki üles äh, aktiivselt mõtlema audiovisuaalkonteksti äh, reguleerimise peale ning arvesse võtma ka uut geopoliitilist olukorda. Läti eesistumise ajal kavatseme panustada aruteludesse audiovisuaalteenuste direktiivi teemal. meie meelest on väga oluline töötada nii, et me saaksime täita seda, mida väljendati juba Itaalia ja Leedu eesistujate järeldustes ning me peame mõtlema jurisdiktsioonilistele küsimustele direktiivi valguses. ja lõpuks, digitaalne ühtne turg ei peaks olema mitte ainult infrastruktuuri ja majandusprojekt, vaid see peab eelkõige keskenduma sisule, loomingulisusele ja mitmekesisusele loodan veel kord, et toetate meid selle sõnumi väljasaatmises ja elluviimises. lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin lõpetuseks rõhutada veel kord, et me peame üles ehitama Euroopa tulevikku ühiselt. ja ka Läti eesistuja logo väljendab seda. see kujundab endast tuhat äh, veskikivi, mis äh, ühendab äh, tööd ja väljakutseid kultuurivaldkonnas, kultuurilises ruumis, mille me oleme sajandite jooksul välja arendanud. sümbolid on üks oluline osa meie eesistumisest. aitäh, et mulle sõna andsite ja vastan hea meelega teie küsimustele. aitäh selle eh, huvi eest nende teemade vastu, mis meie jaoks on väga olulised, eh, autoriõigus Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja kultuur ning loomingulisus, annan kolleegidele sõna. härra Simon, palun eh, frau ministerin ich habe drei punkte. proua kammerwert jah aitäh, mul on kolm küsimust, mille kohta tahaksin küsimuse esitada. Te mainisite ka seda kultuur kui loomemajanduse osa ja see, kuidas kultuur ja loomemajandus koostööd teevad. mul on jäänud mulje, et minevikus just piirkondliku toetuse puhul kultuurisektor sattus raskustesse just sellepärast, et kultuuril on selline äh, kahepoolne toimimisviis, et rahastamise puhul olid kas ainult kultuuri toetamisprogrammid, aga siis nad ei tohi olla ärilistel eesmärkidel või on tõukefondide vahendeid seal selleks, et äh, ärilist äh, kultuurivaldkonda toetada, aga samal ajal paljud projektid äh, ei lähe kummalgi poolel läbi ja siis on probleem, et äh, kultuuriga tegelejad ei saa pangast laenu ega ka kultuuri toetusprogrammidest raha, sellepärast et äh, nende tegevusvaldkond on liiga tihedalt seotud majandusega. kas teil on mingeid plaane, kuidas äh, seda mõlemat poolt paremini kokku tuua? mul on küsimus ka, mis puudutab äh, omandiõigusi ja kultuurset äh, digitaalset ühisturgu, siingi jälle on mõlemad pooled vaja jälle kokku viia ühise katuse alla, selleks et kodanikel oleks võimalikult palju kultuuri nautida, aga teiselt poolt kultuuriloojad, loomeinimesed peaksid saama siiski nii suurt tasu, et nad elavad sellest tasust ära. ja minu küsimus, kas Läti eesistujariigina kavatseb ka komisjoni tasandil selle küsimusega tegeleda ja vastavaid õigusloomelisi projekte ette valmistada? ja kolmandaks TTIP leping ehk vabakaubandusleping USA-ga siis, millega me oleme siin kultuurikomisjonis väga palju tegelenud. meil on läbirääkimiste mandaadis, mandaadis kultuur erandina välja toodud, aga visuaalsed teenused on siin siiski öö, läbirääkimiste all ja jällegi tahaksingi teada, mis asi on see audiovisuaalne majandus äh, ja mida arvab Läti eesistujariigina läbirääkimistest TTIP lepingu üle? aitäh, Sabine. ja, aitäh. suur tänu, proua minister, teie selgituste eest ja suur tänu ka selle eest, et te veel kord väga selgelt ütlesite, et Läti eesistujariigina on täiesti teadlik sellest, et väga tähtis on arvamuste mitmekülgsust, kunstivabadust, meedia mitmekülgsust Euroopa Liidus toetada. ja aitäh, et veel kord välja tõite ka loomemajanduse tähtsuse. minu arvates Läti eesistujariigina peaks üritama ka läbimurret saavutada ühise seisukoha osas digitaalse siseturu kohta digitaalne siseturg äh, koosneb kolmest osa, just üheks kõige suuremaks osaks, mis siin kultuurikomisjonis on olnud ka tähelepanu keskmes viimasel ajal ja kus me üritasime parlamendi seisukohta välja töötada äh, ja selleks oli siis võrkude neutraalsus ma arvan, et ähm, üha rohkem tuleb toonitada seda, et võrkude neutraalsus on üheks suuremaks tehniliseks eelduseks meedia mitmekülgsuse, arvamuste mitmekülgsuse ja uute loominguliste ideede väljatoomiseks. selleks, et nad siis võrkude kaudu tõesti inimesteni jõuaksid ja see, mida mina olen nüüd siin kuulnud, on see, et Läti eesistujariigina soovib teha ettepaneku, mille puhul võrguneutraalsus ainult äh, põhimõttena on määruses reguleeritud, aga mitte nii selgelt, äh, kui parlament selle vastu võttis. ehk et see on seadusega paika pandud ja teiseks, äh, seadusega on ette nähtud ka piirangud äh, selle kohta, millistel tingimustel üldse on võimalik eriteenuseid pakkuda. nii et tahaksin teada, mida teie sellest arvate. ja milline on teie arvamus seal paljude ministrite kooris, nende ministrite kooris, mis tegelevad kultuuriga? TTIP lepingu puhul ütlen ka mina, et parlamendi seisukoht oli väga selge selles osas, mis puudutas kultuuri ja audiovisuaalse meedia äh, väljajätmist äh, läbirääkimiste mandaadist, aga kultuuri puhul on kõik väga selgelt välja öeldud, äh, kahjuks audiovisuaalse meedia puhul mitte ja sellepärast peaks meie kõigi eesmärgiks olema see, et kultuur ja audiovisuaalne meedia äh, oleks sellised, mis peavad tulevikule vastu, peavad tulevikule vastu ka selles mõttes, et peavad vastu tulevastele tehnilistele arengutele ja et me ei keskenduks mitte ainult teenustele, vaid mõtleksime ka investeeringutele audiovisuaalse meedia puhul, sest investeeringud võivad olla nii-öelda tagaukseks selleks, et erandist siiski reegel teha ja niimoodi kahjustada just Euroopa kultuuri. ja veel üks märkus kultuuri kohta. meil kultuurikomisjonis oli kuulamine ja arutelu selle kohta, kuidas Euroopa kultuuripärandi aastat järgnevatel aastatel käima lükata. meil on igal aastal teatud moto aastaks välja mõeldud ja kas teie nüüd kujutate endale kuidagi ette, et me saaksime tõesti käima lükata öö, ähm, Läti eesistumise ajal Euroopa kultuuripärandi aasta või teha vähemalt selle ettepaneku? Eh. aitäh palun äh, kolleeg Adinolfi. aitäh ja aitäh ka proua ministrile. mina tahtsin äh, esitada kolme, äh, tahtsin küsida kolme küsim-, kolme aspekti kohta. nii, sooviksin selgitusi. kui me räägime haridusest, siis räägitakse vähe äh, tulevast Euroopa kodanike intellektuaalsest äh, koolitusest. koolides äh, tuleks õpetada samuti kodaniku teadmisi ja, ja teadlikkust oma väärtustest ja nii edasi. ka teadlikkusest, et kuulutakse rahvuses ja mingisse kultuuriruumi ja mulle meeldiks väga, et Euroopa Liidus me keskenduksime rohkem sellele, aga äh, ma näen, et tegelikult haridust käsitletakse pigem äh, kui vahendid töö leidmiseks. ja võttes arvesse nüüd ka seda, mis Prantsusmaal toimus, siis ma leian, et selline äh, teadmatus, mis äh, sevib, äh, toob endaga kaasa vägivalda ja sallimatust. ma loodan väga, et et teadlikkus sellest, kes me oleme, saab olla tegelikult äh, ka rahu aluseks ja ma tahaksin teada, millised võiksid olla eesistuja plaanid, et selles suunas edasi liikuda veel tahtsin küsida ministrilt, kas teil on plaanis jätkata noorte teemaga ja eh, noorte garantiiga? sellepärast, et seda projekti ju tutvustati mõned kuud tagasi kui väga olulist projekti. sellega oleks pidanud eh, lahendatama kõik eh, töötuse probleemid noorte seas, eriti just äh, lõunapoolsemates riikides me näeme, et äh, töötuse äh, tase on väga kõrge ning ma tahaksingi küsida, kas eesistuja plaanib jätkata tööga selles valdkonnas ja kas teil on ka mingeid konkreetseid projekte? ning kolmandaks tahaks rääkida kultuurist, nagu minister ütles kultuuri peetakse alati jällegi üheks võimaluseks majanduslikult edu saavutada, aga mina isiklikult ei usu, et majanduskasv tegelikult on, vastab alati ka sellele, milline on tööturu olukord, aga kui vaadata näiteks Itaaliat ja Lõuna-Itaaliat eriti, siis kindlasti peaks neis piirkondades olema võimalik ära kasutada kultuuri kui majandusvaldkonda arendavat võimalust. aga kas me peaksime käsitlema kultuuri kui müüdavat äh, toodet, äh, sest et me teame ju, et äh, kultu-, kultuuritoodang on miski, mis ei kuulu mitte ainult meile, vaid ka tulevastele põlvkondadele ning seega ma tahaksingi teada, kas teil on mingeid tegevuskavasid või konkreetseid meetmeid ette nähtud järgnevaks poolaastaks ka siin. suur aitäh ja kolleeg Truppel, palun, ning pärast neid küsimusi siis annaksin sõna ministrile vastusteks ning seejärel saavad sõna ka teised kolleegid. praegu siis räägime kultuuriküsimustest, seejärel tuleme noorte ja hariduse juurde nii et siis palun suunake oma küsimused vastavalt. Thank you uh,, Mrs Minister. aitäh, proua minister. ma tahtsin kohe alguses öelda, et toetan seda, mida ütles Sabine Verhaien võrkude neutraalsuse kohta ja Petra Kammerver tõstatas ka TTIP lepingu küsimuse ja et meil on täpselt vaja paika panna, mida tähendab erand kultuurile ja mis on audiovisuaalsed teenused ja kuidas neid äh, ka tulevikukindlaks muuta. mul on teile küsimus. Teie ütlesite, et komisjon on väga huvitatud digitaalse ühisturu väljatöötamisest ja lihtsustada klientidele piiriülest juurdepääsu on täiesti selge, et meie kõik jagame seda huvi, aga teiselt poolt tahaksin teile meenutada, et äh, kui me seda teeme, ei tohiks me ohtu seada filmide jätkusuutlikku rahastamist. kuidas seda tasakaalu leida, ongi see küsimus. ma tahan teada, milline on teie lähenemine sellele. ja mul on veel üks teine küsimus ka, nimelt on olnud kuulujutte selle kohta, et võib-olla komisjon soovib äh, rahalist toetust vähendada teatud kultuuriprojektidele ja ma tahan teada, mis teie sellest arvate? aitäh Helga Truppelile ja nüüd annan sõna ministrile. ja siis saate vastata esimestele küsimustele. selle, niimoodi siis väldime seda, et tekib liiga palju küsimusi korraga. palun. Um, es uh, mēģināšu secīgi atbildēt, jo uh, tas jautājums. Aitäh! Püüan vastata küsimustes oli kärpmise järjekorras, äh, aga küsimusi sadas siin väga kiiresti ja kui ma mõnele neist ei vasta, siis sellepärast, et ma ei suutnud kõike korraga üles kirjutada, kuid annan endast parima. esimene küsimus puudutas äh, loometööstust ja kultuuri, tihtipeale oleme olukorras, kus kultuur on äh, nagu eraldi ja seda käsitletakse eraldi sektorina, ma olen täiesti nõus sellega, et see lähenemine ei ole õige. me ei saa käsitleda kultuuri teistest teemadest eraldi, sellepärast tahamegi jätkata tööd kultuuri ja loome valdkonnas selleks, et äh, tõestada, kui olulise sektoriga on tegemist. sellepärast on just see valdkondade ühendamine, crossover, üks võtmesõnadest et äh, kasutame seda lähenemist selleks, et tõestada, et äh, saame kasutada kultuuri ja loomingulisust ka teistes valdkondades. meie arvates on koostööl kõige suurem jõud. me ei pea äh, tegema kunstnikest või režissööridest majandusteadlasi, kuid meie jaoks on oluline, et need inimesed saaksid oma tööd teha kuid nad peavad saama koostööd teha ka teiste valdkondadega, sest äh, see on kõige parem võimalus välja tuua nende loominguline potentsiaal, ideed ja see annab äh, nende loomingulisele potentsiaalile uut jõudu ja nende potentsiaali on võimalik ühendada ka teiste valdkondadega seeläbi. meil on juba palju näiteid mõtteid innovatsiooni ja uute lahenduste otsimise valdkonnast ja seda mitte ainult majanduskontekstis, sest tihtipeale keskendume ainult majandusele ja räägime kultuuri mõjust majandusele. meie usume, et peame eh, selle crossoveri kontseptsiooniga edasi töötama ja läbi positiivsete näidete saame näidata, et kultuur ja kunst saab anda positiivset tõuget transpordi küsimustele, sotsiaalküsimustele, keskkonnasäästlikkusele või teistele teemadele. sellepärast ongi meie tegevuskava keskmes ekspertide konverents ja keskendume põhiliselt just nende heade tavade väljatoomisele. ja veel üks oluline asi, mis kerkis nõukogu aruteludes esile ja millega me kavatseme ka edasi töötada. järgmise nõukogu kogunemise ajal maikuus on just see mõju ja selle tõendamine, sellepärast kavatseme Läti eesistumise ajal rääkida uurimistööst, ja tõenditest selleks, et tuua tõendeid selle kohta, milline mõju on kunstil ja loomingulisusel teistele valdkondadele. järgmine küsimus. see puudutas TTIP-d. ma tahaksin siin väga selgelt öelda välja meie arvamuse mis tuleneb kolmeteistkümnenda juuni nõukogust ja ka oktoobri nõukogust. pärast seda äh, kavatseme, soovime öelda kõikide ministrite nimel, et audiovisuaalvaldkond jääb TTIP-st välja ning Läti eesistuja seda lähenemist ka toetab. meie toetame komisjoni niimoodi, et et komisjon saaks informeerida nõukogu arutelude käigust ka tulevikus. siin oli küsimus, mille tõstatasid erinevad parlamendisaadikud, mis puudutas äh, autoriõigust. Äh, tõepoolest, autoriõiguse küsimus on väga tihedalt seotud seotud digitaalse ühtse turu väljaarendamisega ja ja on ka üks eeltingimustest äh, selle ligipääsu puhul, aga seal mitte ainult selleks, et ligi pääseda erinevale sisule, on äh, tehnoloogiline kaas, koostalitusvõime väga oluline, sellest ka räägiti siin, ning ka keeleline mitmekesisus on väga oluline digitaalses keskkonnas Ei nii et inimesed saavad valida erinevate keelte vahel, kasutada võib-olla automaattõlget. Ehm, mais Riias toimuval audiovisuaalkonverentsil eksperdid neid küsimusi ka arutavad. Ehm, räägitakse ka võrgu neutraalsusest, mis on digitaalse ühtse turu väljaarendamises väga oluline aspekt. ma olen teiega nõus, et ehm, digitaalne ühtne turg Äh, koosneb kolmest osast ja see on tihedalt seotud ka teiste tööstustega. sellepärast on meil ka spetsiaalne komisjoni asepresident pandud vastutama nende kolme valdkonna eest ja ma loodan, et koos komisjoni asepresidendiga saame saavutada tead-, seotud ühtsuse, eh, harmoonia digitaalse ühtse turu väljaarendamisel. siin küsiti ka eh, Euroopa kultuuripärandi aasta kohta. ma arvan, et tegemist on väga hea algatusega ja meil on kavas kolmas ekspertide konverents, kus seda küsimust käsitleti arvestatakse ja see seostatakse seal ka kaasaegse arhitektuuri ja disainiga ning ma arvan, et saame oma konverentsil ka äh, kultuuripärandi aasta küsimust lähemalt käsitleda. aitäh! Äh, palun edasistel kõnelejatel teha kiiremini, sest meil on nüüd viisteist minutit järel. Äh, Julia Ward, palun. aga palun kõigil teha väga lühidalt. Say, um... aitäh ja teen lühidalt, tahtsin lihtsalt öelda, proua minister et mulle meeldis väga, kui te ütlesite, et kultuur on rahva südametunnistuseks. mulle tõesti tundub, et meie peame siin praegu suurt lahingut selleks, et säilitada rahu erinevate rahvaste vahel. ja kultuur, kultuuri võivad äärmuslikud jõud tihti ära kasutada enda eesmärkide täitmiseks ja sellepärast tahtsin öelda, et minu jaoks tegemist on väga tähtsa valdkonnaga ja et me peaksime oma rikast kultuuripärandit ka tutvustama ja me peame hoolitsema selle eest, et see ei jagaks kedagi erinevateks, eri, ei jagaks erinevaid rahvaid lahku ja et me kaitseksime seda. Ah, 20, scusate che devo avessi rinunciato di Acone, invece 20. Grazie. Dziękuję bardzo. E, pani minister, e, aitäh, proua esimees. Te mainisite Läti eesistumise tegevuskava ja rääkisite erinevate valdkondade ühendamisest sotsiaalmeediast, sotsiaalsest lõimimisest, jätkusuutlikkust. see erinevate valdkondade ühendamine tähendab ka seda, et tuleb toetada loomemajandust. ma tahaksin teada, kas te kavatsete toetada eesistumise ajal ka Euroopa kinoprogrammi? kuna tegemist ei ole valdkonnaga, mis puudutab mitte ainult kultuuri, vaid ka majandust. Äh, suur aitäh ja sellega on küsimuste voor läbi ja annan sõna ministrile, palun kokkuvõtvalt. Jā, paldies par jautājumu. Ļoti iepriecināja jūsu jautājums. Aitäh ka nende küsimuste ees. Mul oli väga hea meel, et te küsisite kino kohta. Jah, ma vastan kõigepealt äh, sellele küsimusele, sest ähm, detsembrikuus Lätis toimus Euroopa kino auhindade üleandmine ja tegemist oli väga suurepärase näitega selle kohta, kuidas on võimalik Euroopa kinole reklaami teha ka minu koduriigis ja ma olen nõus sellega, et iga eesistujariik peab tõesti mõtlema ka selle peale, kuidas me oma kinotööstust toetame. me oleme ühendatud mitmekesisuses Euroopas ja see tähendab seda, et kõikidel eesistujariikidel on vastutus äh, tõesti hoolitseda ka selle eest, et Euroopa kunsti mitmekesisus säiliks ja et ta oleks kas juurdepääsetav. jah, tõesti, me tegelesime kinoküsimusega siis, kui me korraldasime äh, Äh, kultuuri ja loomemajanduse ühendamist oma konverentsil, sest tegemist on väga võimsa vahendiga. võimsa vahendiga nii hariduses kui ka teatud sotsiaalküsimuste lahendamises. see on tegelikult üks võimalusi näidata kultuuri võimu ja välja tuua ka kõik need kunsti ja audiovisuaalsed meetmed, mis on meie kasutada kui räägime päevakajalistest sündmustest äh, ühiskonnas. juba eelmises vastuse voorus, vabandust, eelmises vastuse voorus mulle ei õnnestunud vastata küsimusele sünergiate kohta. tahtsin lihtsalt öelda, et äh, oleme täiesti nõus sellega, et et äh, kultuur ja haridus peavad koostööd tegema. Äh, kultuur tegelikult äh, annab haridusele sisu ja kultuuri kaudu on kõige paremini võimalik edasi anda väärtusi ja oskusi ja teiselt poolt haridus on meetmeks, millega tagatakse kultuuriväärtuste edasiandmine. ja ma olen veendunud, et äh, minu kolleeg Äh, äh, haridusminister räägib sellest ja ma olen veendunud, et meil on rohkem kui kunagi vaja äh, kultuuri ja hariduse sünergiat, meil on vaja rääkida kultuuri mitmekesisusest, väärtusest, ka sallivusest ja sellest, mida see tähendab ning kuidas me peaksime sallivust mõistma. ka partnerlussuhete loomine on väga tähtis me üritame ka Lätist positiivseid näiteid selle kohta tuua, meil on praegu käimas pilootprojekt äh, hariduse ja kultuuri loomingulise partnerluse kohta ja ühel oma konverentsidest kavatseme neid tulemusi teile ka esitleda. an answer on Europeana program. I don't know how. Uh, uh, es, es, es, jā, es šķiet šo jautājumu nesadzirdēju, vai jūs varētu lūdzu atkārtot, kas. ma ei kuulnud seda küsimust, kas te võiksite korrata seda, mida te rääkisite? Yeah, thank you. Um, there are rumors that oli kuulujutte Euroopa Kobane projekti rahastamine on ohus või et nad ei ole vähemalt valmis seda tegema nii, nagu meie seda kavandasime. tahaksin teada, kas teil on selle kohta informatsiooni, kas teid on kaasatud ja mida te sellest arvate? jaa, paldies, es tagad sapratu jūsu jautājumu. jah, aitäh, nüüd sain küll küsimusest aru, ütleb kõneleja. mind tõesti tõesti, mulle valmistas pettumust see, mida te ütlesite, ma, minuni need kuulujutud ei ole jõudnud ja ma arvan, et tõesti nii nõukogus kui ka parlamendis tuleb meil pead kokku panna ja mõelda, kuidas selle suurepärase projektiga edasi minna vastavalt sellele informatsioonile, mida minule edastati septembrikuus kaks tuhat neliteist, siis Europeano kaudu kolmkümmend kaks miljonit Äh, digitaalühikud olid kättesaadavad viiesajale miljonile kodanikule, nii et tegemist on väga rikka kultuuriallikaga. Ehm, see on midagi ainukordset. ja erinevate riikide kultuur saab kindlasti kasu lõigata sellest projektist täpselt samamoodi nagu ka äh, rahvas ükskõik millisest vanuserühmast siis, nii et ähm, meie vähemalt ei ole küll rääkinud sellest, kuidas rahastamist säilitada, sest keegi pole öelnud, et rahastamine lõpetatakse. okei. aitäh, ma tänan väga ministrit. ma ei tea, kas komisjon soovib veel midagi lisada? meil on täna siin ka komisjon kohal ma näen, et te äh, teete märkmeid. ja homme on meil kohtumine veel ka volinikuga. aga võib-olla on teil äh, midagi rahustavat meile ütelda. hästi lühidalt, palun. Prendre la parole No. In questo caso no, è una richiesta. Jah, ma arvan, et see selgitus on igati põhjendatult, äh, mida me palume komisjonilt. palun, palun. Yes, thank you, madam, madam chair uh,. aitäh, ma tahaksin tänada Läti eesistujat selle eest, et selgitasite, mida plaanite teha järgneva kuue kuu jooksul. ja muidugi ja meie toetame kõikide nende teemade arutamist, mis te tõstatasite ja tahaksin kasutada võimalust äh, siin ja ütelda, et homme viibib siin volinik siinsamas komisjonis. ja võib-olla kõige parem oleks, et äh, tema siis kommenteeriks meie plaane. jah, tahtsingi äh, seda kuulda ja siis äh, homme, kui volinik siin on, siis kindlasti ta räägib sellest, sest see huvitab meid kõiki, aitäh! ma usun, et kõik äh, äh, näeme rahuloluga, et eesistuja plaanib ka loovuse ja kultuuriküsimuste strateegia kakskümmend tuhat kakskümmend läbi vaadata, samuti audiovisuaalvaldkonnas äh, kindlasti äh, hoiame silma pead äh, kogu sellel tööl ning äh, panustame ka oma poolt. teame, et komisjoni ja ministri ja ka parlamendi tähelepanu keskendunud sellele, et tahame luua sildu ka teiste poliitikavaldkondadega. muuhulgas pöörame tähelepanu ka rahastamisele ning see loodetavasti aitab üle saada ka neist raskustest, äh, mis on tekkinud äh, seoses võimalustega kasutada fonde. Äh, siin pean silmas Horisont kaks tuhat kahtekümmend ja, ja muid rahastamisvahendeid. aga me oleme veendunud, et need konverentsid, millest eesistuja rääkis, saavad kindlasti edukaks edukad olema ning seal saab kindlasti rääkida siis ka digitaliseerimisest ning samuti audiovisuaalturul toimuvast seoses kultuuriga. suur aitäh veel kord, palju eh, edu teile tulevases töös ja kohtume loodetavasti peatselt uuesti! Bene, continuiamo. hästi, jätkame siis. ja jätkame äh, haridus- ja teadusministriga proua Marita Jesseile äh, räägib siis eesistuja plaanidest meile järgnevalt. kas teil on ka tõlge olemas, jah? ja teeme siis samamoodi nagu enne meil on piisavalt aega selleks kõigeks ja English, English, which is second, second, second, on second line. Sì, ok. Um, e siamo molto felici di averla qui. tunneme suurt heameelt eh, selle üle, et eh, viibite täna siin, nii et teeme nagu ennegi siis ja ma loodan e, või ma arvan, et e, kindlasti pakub e, meile palju huvi see, mis on teie prioriteedid, meile pakub huvi ka see, et teil on väga konkreetseid huvipunkte järgnevaks kuueks kuuks, eriti mis puudutab hariduse koolituse agendat, uusi pädevusi, oskusi ning uusi partnerlusi mida tahetakse tugevdada ja ma loo- ja ma usun, et samuti komisjoni üks prioriteet on ju järgnevaks äh, ametisoleku ajaks äh, haridus olgugi, et Juncker võib-olla on rääkinud liiga vähe haridusest oma sõnavõttudes ja me loodame väga palju Läti eesistuja peale, sellepärast et teie jaoks on äh, see valdkond keskse tähtsusega järgneva kuue kuu jooksul. nii et palun, sõna on teil ja kuulame teid suure huviga. Honored Chair, Miss Silvia Kost, honored members of, of committee lugupeetud äh, esimees Silvia Kosta, kallid daamid ja härrad, minu jaoks on suur au äh, siin täna olla ja äh, tegemist on suure väljakutsega esitleda Läti eesistuja prioriteete ja ma loodan, et see edendab äh, vastastikust mõistmist. jätkan läti keeles. augstu novērtējot mūsu prezidentūras trio partneru Itālijas paveikto. meil on väga kõrge hinnang eesistuja trio partnerite tehtud tööle antud. Läti eesistuja äsja alustas oma tööd ja mul on väga hea meel esitleda meie prioriteete kultuuri, noorte ja spordivaldkonnas. kõigepealt haridusvaldkonnas rõhut-, rõhutab Läti eesistuja hariduse ja koolituse rolli majanduskasvu tugevdamisel Euroopa Liidus, investeeringute stimuleerimisel ja tööhõive ning Euroopa Liidu kodanike heaolu edendamisel selle kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames selleks, et vastavaid eesmärke täita, on haridus ja koolitusvaldkonnas äh, vaja uusi stiimuleid. see on võimalik läbi tihedama sünergia Euroopa kaks tuhat kahekümne strateegia ja Euroopa haridus- ja koolituskoostöö Euroopa strateegilise raamistiku vahel. Läti eesistuja edendab äh, arutelu võtmeelementide üle strateegiliste eesmärkide üle ja strateegilise raamistiku halduse üle panustades ühisraporti väljatöötamisse kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. samal ajal jälgib eesistuja hari-, kultuuri- ja hariduskomisjoni tööd suure huviga siin parlamendis. teiseks jätkab Läti eesistuja tööd koostöö tugevdamisel ähm, kutseõppe osas võtame Ehm, eeskujuks eelnevaid kogemusi, kuid keskendume ka tuleviku väljakutsetele. Eh, keskendume hariduse ja koolituse tulevikule ja meie eesmärgiks on peamiselt Euroopa Liit liikmesriikide vahelist ähm, koostööd edendada koostöös sotsiaalpartneritega, selleks et tagada inimestele vajalikud oskused ja muuta nad tööturul konkurentsivõimeliseks ning edendada ka nende isiklikku arengut sellepärast on ette nähtud Euroopa ministrite kohtumine koolid teadus- ja haridusvaldkonnas kahekümne teisel juunil Riias, selleks et kokku leppida edasistes eesmärkides ja ülesannetes vastavalt Brüži kommunikatsioonile. me keskendume ka kõrghariduse rahvusvahelisemaks muutmisele läbi eh, liikmesriikide koostöö ja organiseerime ka viienda asemi äh, haridusministrite kohtumise Riias kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal aprillil. me hindame saavutatud tulemusi Ehm, vastavalt eh, kaks aastat tagasi toimunud viimasel kohtumisele ja ministrid seavad ka tulevikuks eesmärgid selleks, et edendada regionaalset koostööd haridussüsteemide vahel. Bologna protsessi algusest peale tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal ei ole meie eesmärgid muutunud. lihtsa ja võrreldava ähm, diplomite süsteemi loomine on äh, väga hea, see tagab võrreldavuse ja äh, haridusprogrammide kvaliteedi. me loodame Bologna protsessi hinnata käesoleval aastal seoses Bologna ministrite konverentsiga, mis leiab aset Jerevanis, Armeenias. selleks, et edendada majanduskasvu, vähendada tööpuudust ja edendada heaolu tulevikus, peab Euroopa paren-, parandama oma innovatiivset võimekust ja kasutama ära erinevaid võimalusi, mida pakub IT-revolutsioon, mis muudab meie elu väga kiiresti järgnevatel kümnenditel on kõige edukamad riigid ja piirkonnad need, kus inimestel on kõrged digitaalsed oskused ja teadmised ning kes suudavad olla loomingulised ja innovatiivsed. meie tunnistame, et koolieelsed ning esimesed äh, ning äh, algharidusse jäävad aastad on väga olulised nende oskuste väljaarendamiseks ja me peame keskenduma just selles eas laste äh, loomingulisuse ning digitaaloskuste arendamisele. Euroopa liikmesriikides on erinevad piirkonnad, kus on vaja spetsiifilisi äh, rahastamise lahendusi äh, ja me kavatseme algatada arutelu haridusele ligipääsu kohta ning ka finantspanuse kohta. peale selle kavatseme lihtsustada arutelusid, mis puudutavad läbipaistvust, oskuste tunnustamist ja kvalifikatsioone ning ka vastavat Euroopa Liidu poliitika arendamist. peame arvesse võtma olemasolevaid väljakutseid, mis äh, tõkestavad tööhõivet ning loovad muid tõkkeid. selleks, et tagada paremat tasakaalu oskuste ja tööhõive vahel ja selleks, et tagada heaolu ning majanduskasvu ja konkurentsivõimet tahaksin rõhutada, et noored on väga oluliseks ressursiks. noored saavad luua tugevamat Euroopat, me peame seda meeles pidama, me peame nendega koostööd tegema ja me peame andma noortele võimaluse oma potentsiaali täielikult ära kasutada. sellepärast peame me vastu astuma väljakutsetele ja aitama noortel väljakutsetega hakkama saada. hoolimata sellest, et noorte olukorra parandamiseks on võetud meetmeid, on endiselt palju lahendamata probleeme, mis mõjutavad sotsiaalset ja majanduslikku olukorda negatiivselt Euroopas peamiseks pro-, peamised probleemid on pikaajaline tööpuudus ja motivatsiooni kadu noorte hulgas. noortel puuduvad oskused, mis aitaksid neil sujuvalt üle minna koolielult tööelule. kui noorte põhivajadusi ei kaeta, siis viib see palju tõsisemate sotsiaalsete probleemideni hoolimata sellest, et tööpuuduse vähendamine noorte hulgas on poliitiliseks prioriteediks Euroopas, on selle poliitika potentsiaal täielikult ära kasutamata. selleks, et äh, tuleviku väljavaateid noorte jaoks parandada, on vaja näiteks tööhõive, hariduse, sotsiaalvaldkonna, tervishoiu ja noortepoliitika vahelist koostööd. tõhus koostöö saab tuua endaga kaasa noorte elu parandamise. Läti eesistuja usub, et noorte valdkond aitab lahendada probleeme, mida ei ole võimalik lahendada teistes valdkondades. formaalsel haridusel on väga oluline roll noorte isiklikus arengus. see aitab arendada erinevaid oskusi, kaasa arvatud sotsiaalsed oskused, mis on vajalikud äh, tööturul hakkama saamiseks. isiklik areng suurendab võimalusi ja sallivust noorte hulgas ja seega suurendab see noorte osalust sotsiaalses elus. me oleme veendunud, et noorte küsimused tuleb kaasata ka teistesse poliitikavaldkondadesse kaasa selleks, et äh, aidata kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele. meie kavatseme välja töötada nõukogu järeldused selleks, et edendada poliitikavaldkondade vahelist koostööd, pakkumaks noortele tõhusamaid lahendusi sotsiaalmajanduslike väljakutsetega hakkamasaamiseks. me kavatseme järeldused vastu võtta maikuus toimuval nõukogul. selleks, et tugevdada äh, koostööd Euroopa Liidu ja idapartnerlusriikide vahel ja selleks, et tugevdada tööhõivet, kavatseme korraldada teise noortefoorumi Euroopa Liidu ja idapartnerlusriikide vahel. Läti eesistuja on veendunud, et töö noortega on parim võimalus anda noortele inimestele abikäsi eriti on oluline ulatada abikäsi neile, kes on sotsiaalse tõrjutuse ohus. noortepoliitika saab aidata kaasa sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisele ja Euroopa eh, kaks tuhat kakskümmend strateegia omab samuti häid äh, rakendusmehhanisme ja teekaarti. pärast vahearuannet on peamiseks ülesandeks noorte panuse hindamine ühiste Euroopa Liidu eesmärkide täitmisse. Läti eesistuja rõhutab, et noortepoliitika saab mängida väga olulist rolli selleks, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid, mis on kaasatud ka mai nõukogu järeldustesse. struktuuriline dialoog on väga oluline protsess ja struktuuri, struktuuriline dialoog omab eesmärgina Euroopa Liidu eesmärkide tugevdamist noortepoliitika valdkonnas. Euroopa Liidu konverentsid, mis toimuvad noortenädala raames, on äh, suutnud kaasata tuhandeid noori ja poliitikakujundajaid. konsulteerimisprotsess kestab viis kuud ja peamine konverents toimub Riias kahekümne neljandast kahekümne kuuenda märtsini. konverentsil arutatakse noorte osalust Euroopa Liidu demokraatlikus elus. Eurobaromeetri järgi on ainult kakskümmend kaheksa protsenti valimisõigusega noortest osalenud Euroopa Parlamendi valimistel. väga oluline on seega kaasata noori poliitilisse ellu Euroopas. maikuu nõukogul kutsume ministreid üles rääkima noorte poliitilisest kaasatusest just. lugupeetud parlamendisaadikud, äh, tuleme nüüd spordiküsimuse juurde. sport on kõige laiem valitsusväline tegevus Euroopas, sport on viis aega veeta meeldival moel, kuid see annab ka lisandväärtust äh, arukamate, tervislikemate ja äh, jätkusuutlikumate jätkusuutlikumate äh, kogukondade väljaarendamisel Euroopas. Äh, sport aitab kaasa ka isiklikule arengule, oskustele ja võimetele. sport ja füüsiline tegevus arendab ka ähm, multisektoriaalseid oskusi ähm, sõltumata sellest, kas äh, sporti harrastatakse organiseeritult või lihtsalt tänaval. multisektoriaalsed oskused on väga olulised, eriti just noorte jaoks, selleks, et Äh, teadmuspõhise ühiskonna väljakutsetega hakkama saada. selleks, et äh, ja selleks, et neid äh, erinevaid oskusi arendada. Läti eesistuja on selleks Ähm, soovinud teada saada, kuidas rahvasporti saaks edendada ning läbi selle multisektoriaalseid oskusi arendada, näiteks juhtimisoskused kuuluvad siia, probleemi lahendamise oskused ja ka erinevad organisatoorsed oskused, meeskonna töötamise võimekus, näiteks Läti eesistuja kavatseb koostada nõukogu järeldused spordi rolli suurendamise küsimuses multisektoriaalsete oskuste väljaarendamisel, eriti just noorte hulgas. sellel teemal kavatseb Läti eesistuja arendada, korraldada ka konverentsi spordi rolli kohta inimressursikapitali Tallis. see konverents toimub Riias ja Läti eesistuja kavatseb ka rääkida spordi ja füüsilise tegevuse edendamisest. maikuus on nõukogus ette nähtud ka poliitiline arutelu selleks, et Euroopa Liidu spordiministrid saaksid rääkida sellest olulisest teemast ning vahetada häid tavasid ning rääkida parimatest strateegiatest, kuidas edendada füüsilist tegevust inimeste hulgas. erinevate äh, spordivaldkondade puhul oleme näinud suuri skandaale skandaal, viimane suur skandaal oli seotud jalgpalliga, kuid sarnaseid juhtumeid on toimunud ka teistes, teistel spordialadel erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides. Läti eesistuja kavatseb rahvusvahelisi spordisündmusi eh, teravalt silmas pidada, eriti just kokkuleppemängude küsimuses ja ähm, hiljuti võeti vastu ka vastavasisuline konventsioon, mis avati allkirjastamiseks detsembris kaks tuhat neliteist. me loodame, et varsti tullakse välja ka konventsiooni äh, ratifitseerimise ettepanekuga Euroopa Liidu poolt. eesistuja jaoks on tegemist väga kõrge prioriteediga. vastavalt äh, aluslepingu erinevatele sätetele Äh, konsulteerib nõukoguga parlamendiga selles küsimuses võttes arvesse dopingualaseid skandaale, kavatseb äh, Läti eesistuja keskenduda äh, dopinguvastasele võitlusele. selles valdkonnas on väga oluline, et Euroopa Liidul oleks väga range seisukoht ja see on saavutatav ainult siis, kui me teeme koostööd ja väljendame end ühtsena kui me kohtume antidopingu agentuuri kontekstis. me kavatseme käsitleda nii Euroopa Nõukogus kui ka antidopingu agentuuris tehtavat tööd ja Euroopa Liitu esindavad seal eh, ka meie esindajad lugupeetud esimees Silvia Kosta, lugupeetud parlamendisaadikud, daamid ja härrad. aitäh tähelepanu eest ja olen valmis vastama teie küsimustele ja märkustele. ning loomulikult olete kõik palutud osalema kõikidel sündmustel, mida Läti eesistuja kavatseb korraldada. aitäh aitäh, proua minister, aitäh selle selge sõnavõtu eest. tahaksin meelde tuletada, et ka meie oleme parlamendis pühendunud nendele väljakutsetele, millest te rääkisite. järgmise kuu lõpus on meil ka voliniku kuulamine hariduse ja noorte tööhõive küsimustes. ja meil on ette nähtud ka vastav raport. seega on äh, meie komisjon esindatud ka Bologna protsessi konverentsil ja see on väga oluline, et teie soovite edendada partnerlust ka ASEAM-i, ASEM-i raames. ka spordiküsimus on äh, kaasatud kuulamisse. Euroopa Liit peab kindlasti ratifitseerima äh, kokkuleppemängude konventsiooni ja peame äh, käsitlema ka kihlveomängude ja dopingu küsimust siin annan nüüd siis kohe kolleegidele sõna, kolm kolleegi on sõna soovinud, ma ei tea, kas keegi soovib veel küsimusi esitada, et Sabine Fire, siis teised kolleegid ja lõpetuseks kolleeg Adinolfi. aitäh, proua minister, teie sissejuhatuse eest oli paar punkti, kus ma tahaksin järelpärimisi esitada. kõigepealt noorte tööpuudus ja noorte töötagatise rakendamine jah, meil on otse loomulikult erinevaid valdkondi, kuhu me peame keskenduma või saame keskenduda, näiteks kooliharidus, aga samamoodi ka kutseharidus. teatud riikides on ähm, äh, tavaline koolisüsteem, üldhariduskoolisüsteem, teistes on meil aga tegemist äh, sellise duaalse süsteemiga, kus üld- ja kutseharidus on ühendatud. ja ma leian, et äh, see teine süsteem on tõesti ka väga heaks äh, üleminekuks üldhariduselt äh, kutseharidusele. kas te olete mõelnud ka koostöö peale ettevõtetega, eriti just VKE-dega oma eesistumise ajal, et kas te kavatsete selliseid süsteeme toetada ja noorte töötagatise rakendamise raames ka seda üld- ja kutsehariduse sidumist äh, toetada ja teiseks veel küsimus Bologna protsessi kohta. Te ütlesite, et Riia konverentsil vaadatakse ka tulemused üle ja et tuuakse välja hinnang Bologna protsessi edusammude kohta. minu jaoks on küsimus selles, et erinevad kõrgkoolid ainepunkte tihti ikka veel ei äh, tunnista, on ikka veel suured vahed bakalaureuse ja magistrikursuste vahel ja teiste ülikoolide dokumentide tunnustamise pära-, tunnustamisega on probleeme, sellepärast üliõpilased ei liigu piisavalt ringi ja probleemiks on ikka veel, et tunnustamisprotsessid on väga pikad, eriti kui soovitakse siis ühest ülikoolist teise üle minna. eriti kui me räägime siin juba ka näiteks doktorikraadidest. veel üks küsimus mille kohta tahaksin ka rohkem teada saada. mitteametlik haridus, nimelt meil on ka toetusprogrammid selle kohta, aga raha nende jaoks on vähe. tahaksin teada, kuidas teie oma eesistumise ajal kavatsete teisi ministreid motiveerida toetama ka ebaametliku hariduse toetamist, aitäh! Eh, grazie, kolleeg Ferrajan, Eurek, kolleeg Zver aitäh, palun nüüd äh, kolleeg Sveer. Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa predsednica. Aitäh. lugupeetud proua esimees, lugupeetud proua minister, tehtud äh, ettekande eest. mina leian, et te tõesti tõite välja kõige tähtsamad äh, punktid ja te tegelete kõige tähtsamate küsimustega äh, oma eesistumise ajal. minul on mõned küsimused, mis mina tahtsin tõstatada ja tegelikult kolleegid on neid ka juba maininud. meie muretseme Euroopas just koolihariduse pärast. kooliharidus tihti ei vasta ühiskonna ja majanduse vajadustele eriti just teatud liikmesriikides. on liikmesriike, kes suudavad koolihariduse ja tegelikkuse vahel lõhesid ületada, on teisi, mis seda ka ei suuda teha. kuidas on siis võimalik ähm, koole ja tööturu vajadusi lähendada? viimase kümne-viieteist aasta jooksul on selle probleemiga juba tegeletud, see on küsimus, millega kavatsete ka teie oma eesistumise ajal tegeleda ja ma tahan teada, mida te sellest arvate. mind huvitab ka see, kas on võimalik Äh, majandust rohkem kaasata koolihariduse andmisse. on teatud liikmesriike, kus üld- ja kutseharidus on omavahel seotud. nii et kas on võimalik äh, kohustuslikuks teha see, et teatud kutsehariduse elemendid viiakse sisse ka üldharidusse? siis mis seis on Bologna protsessiga? seda on väga palju kritiseeritud, vanad traditsioonilised äh, ülikoolid teevad seda eriti, on teatud traditsioonilisi vanu ülikoole, mille väärtusi hoiavad nii tudengid kui ka professorid üleval. aga kui Euroopa soovib konkurentsivõimeliks muutuda, siis äh, tuleb meil äh, loobuda nendest nii-öelda kolmanda põlvkonna ülikoolidest, mil on vaja selliseid ülikoole, mis ei sõltu ainult riigi rahastamisest. ja teie oma esitluses ütlesite juba või vähemalt mulle tundus teie esitlusest, et te tõesti tegelete õigete küsimustega, te olete entusiastlikud, kuid millest ma veel puudust tunnen, on see, et meil on teatud suured riigid nõukogus, mis hoiavad taktikepi enda käes ja ma loodan, et meil nüüd on võimalik sellel aastal ka noorte spordi ja hariduse küsimustes edasi minna. aitäh ja palun. Äh, Mersi. <clears throat> Äh, tot ce a spus doamna ministru, în cuvinte și în idei. Aitäh. proua ministri sõnavõtt äh, oli nii sisuliselt kui vormiliselt väga kasulik aga sa-, samas on mul tunne, et tegemist on déjà vu'ga. kuus kuud äh, tagasi Itaalia eesistumise alguses tundus, et lubati samu asju. haridus ja öö, äh, minister Itaaliast rääkis meile samadest asjadest ja ma üritasin toona selgitada seda, mida noore jaoks tähendab õnn ja õnnetus, kui ta alustab oma tööelu. ma olen veendunud et siin on tegemist sellega, mida tahetakse oma elus teha ja mida tegelikult suudetakse teha. kahjuks võtame näiteks ühe noore, kes Äh, asub aktiivsesse ellu, ta käib koolis, kus talle lubatakse palju asju, ühiskond, koolisüsteem, perekond, kõik äh, tekitavad temas lootusi ja ootusi, aga pärast äh, suuri jõupingutusi seisab ta silmitsi päris eluga ja asi on alati väga keeruline ning need tingimused, millega ta silmis seisab, on väga rasked. vaatame näiteks, mis minu koduriigis toimub. ülikoolid on omavahel konkurentsis, nad üritavad kõik saada võimalikult palju üliõpilasi ja pakuvad neile väga ligitõmbavaid asju, aga selline konkurents on tegelikult ohtlik, sellepärast et enamus äh, noori töötuid Euroopas omavad diplomit, vahel isegi kahte-kolme ülikooli diplomit, aga nad on töötud. siin meie oma komisjonis tutvusime ühe väga väljapaistva äh, uuringuga, kus räägiti äh, just neist teemadest ning see uuring oli väga-väga äh, kasulik meie jaoks, ma ootan ka tõlget oma emakeelde sellest, nii et ma saaksin ka oma ministeeriumile ja parlamendile tutvustada. ja ma tahaksin, et äh, see uurimus äh, et ka teie tähelepanu vääriks seal räägitakse headest tavadest, Saksa, Soome süsteemist, haridussüsteemist. ma leian, et äh, see uurimus on ka väga hästi põhjendatud. nii et tõesti seal räägitakse ka sellest, mida me tahame elus ja mida me suudame saavutada Eh, see on see, mis võimaldab tegelikult edu saavutada, õnne saavutada, aga selleks on vaja, et koolid oleksid eh, realistlikud oma lubadustes, arvestaksid turuolukorraga ja suudaksid iga ameti tegelikult auväärseks muuta, sellepärast et kahjuks eh, ikkagi ühiskondades on selline ohtlik tendents, mille kohaselt osasid ameteid peetakse austusväärseteks ja teisi mitte jällegi. kes aga suudaks tagada selle, et kõiki äh, ameteid peetakse auväärseteks, seda peaks tegema kool, aitäh tähelepanu eest ja loodetavasti kuu, kuue kuu pärast me näeme asju teisiti, sellepärast et asjad on muutunud. suur aitäh ja nüüd palun kolleeg Dinolfi. siia president. aitäh. mina pakun veel kord välja minist-, ministrile küsimuse noortegarantii kohta. tegemist on ühe projektiga, mis puudutab just noorte töötust ja ma tahaksin mõista, kuidas see teema täiesti kadus. ma tahaksin teada, kas on mingisuguseid tulemusi, kas on uudiseid Äh, selle programmi saavutuste kohta ja ma tahtsin teada ka, kas Läti eesistuja kavatseb jätkata sama teed või näeb ette uusi projekte? ja ka väike mõtisklus minu poolt, alati ei ole noorte töötuse puhul tegemist ähm, väljaõppe puudumisega, meil on siin noored, kellel on olemas väljaõpe, mis ei ole alati suunatud just tehnilisele tööturule ja need on pärit näiteks Lõuna-Itaaliast, aga nad lähevad tööle põhja poole riigis ja seega on väga palju inimesi, kes voolavad Ähm, Lõuna-Euroopast Põhja-Euroopasse ja ma tahtsin äh, ministri käest küsida, äh, kas selline jätkuv noorte äh, vool lõunast põhja võib endaga kaasa tuua Euroopas tõsiseid tasakaalunihkeid? Grazie, kolleeg Venta. aitäh, kolleeg Venta, palun. Dziękuję bardzo. E, pani minister, bardzo dziękuję, bo to, co pani aitäh, lugupeetud minister, selle eest, mida te ütlesite spordi kohta, sest ma ise olen pärit spordivaldkonnast. harrastusspordist äh, alates võib sport kaasa äh, äh, ühiskonna paremaks muutmisele, aga aitäh, et te rääkisite ka spordiga seotud ohtudest ja riskidest, mis nõuavad teatud järelevalvet, nagu näiteks doping ka sport on teatud hariduse vorm, sest tihtipeale näeme, kuidas harrastussport ähm, võib panna aluse ka teatud karjäärile. minu küsimus puudutab spordi tulevikku. sport Äh, on ühelt poolt seotud haridusega ja teisalt on tegemist siis äh, harrastusspordiga. kuidas on omavahel seotud sport ja ülikoolid või kõrgharidus, sellepärast et äh, mõnikord on spordiga seotud riskid, näiteks top-, doping äh, jõudnud ka äh, ülikoolidesse. seega läbi spordi äh, tuleb noori ühiskonnas teavitada ja harida. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо Сейле, вие сте усетили проблемите. Aitäh. Proua Seele, te olete väga palju nendest äh, probleemidest rääkinud, aga meie üritame neile lahendust leida. paljud kolleegid rääkisid äh, töötusest noorte seas eelkõige ja samuti ettevõtlusega seotud probleemidest. Teie ise olete teisel pool, äh, teise, Te olete töötanud erasektoris, olete personalijuht olnud suurettevõttes, aga nüüd olete avalikus sektoris ministrina. töötasite ka ühes abikeskuses, mis tegeles kooliasutustega. kuidas teie meelest me võiksime noorte professionaalseid oskusi kohandada VKE-de vajadustega, sellepärast et suurettevõtted suudavad ikka eh, leida tööjõudu ja ka koolitada tööjõudu, aga VKE-d aga jällegi ei ole suutelised seda tegema. ometigi nemad ju loovad töökohti. peamiselt ja sellega ma tahaksin küsida teilt, kuidas oleks kõige paremini võimalik äh, kvalitatiivselt nii-öelda ära kasutada Euroopa vahendeid selleks, et need äh, raskused äh, lahendada? kuidas oleks võimalik noori, kes juba neljateist-viieteist aastaselt hakkavad ametialaseid oskusi omandama, viia ühendusse äriringkondadega, ettevõtlusega Äh, seda enam, et me elame ju digitaalajastul, kus äh, äh, taristu tegelikult peaks lihtsustama sidemeid noorte ja töömaailma vahel. suur aitäh, hea kolleeg Libatška. Bardzo dziękuję. Z dużym zainteresowaniem wysłuchałam a, pani minister. Aitäh, proua esimees. Ma suure huviga kuulasin proua ministri kõnet siin. minu sõnad võivad siin nagu kõuekärgatusena kõlada, aga ma tahaksin teada, et mis mulje jäi teil Jerevani konverentsil, et miks te sinna lähete ja mida te kavatsete seal öelda? aitäh, kolleegid ja nüüd annan sõna ministrile. <clears throat> kolleeg. Um, es dzirdēju vārdu dežavu. Eh, es domāju, mēs eh, visi, kas strādā. ma, minu jaoks on see kõik nagu deja vu siin. ma arvan, et kõik, kes on haridus- ja koolitusvaldkonnas olnud tegevad, et neil on olnud seesama tunne. see ei tähenda seda, et me jääksime loorberitele puhkama selles valdkonnas ei ole võimalik kiireid lahendusi leida. suur tänu küsimuste ja väga väärtuslike kommentaaride eest. ma üritan küsimusi äh, rühmadeks kokku panna ja neile siis vastata. ning ma alustaksin sellest, et aastaid on meil olnud selline olukord, kus tööandjad ütlevad, et noortel ei ole neid oskusi, mida on tööturul vaja. ka kolleeg Denolfi siinsamas tõstatas selle küsimuse. ja kui me kultuuriministritega kohtumisel olime, siis öeldi ka, et väga tähtis on mõelda ka selle peale, kui tähtis on, et noored inimesed äh, isiksusteks kujuneksid. ja kui me räägime siin nüüd äh, hariduse äh, erinevatest etappidest, siis ma arvan, et me peaksime haridust väga laiapõhjaliselt vaatama peaksime mõtlema Euroopa Liidu konkurentsivõime peale, sest ähm, meie konkurentsivõime sõltub noorte inimeste oskustest. et kas nad on võimelised kriitiliselt mõtlema, kas nad on võimelised otsuseid vastu võtma ja kas nad on valmis vastu võtma ka uusi väljakutseid parlamendi liige Denolfi mainis veel ühte küsimust, nimelt noorte töötagatise süsteemi. me leiame, et on väga tähtis selle projektiga jätkata ka meie eesistumise ajal ja meie oma eesistumise ajal hindame programmi ja vaatame, mis valdkondades on oldud edukad. ning ähm, me suurendame koostööd erinevates valdkondades selleks, et äh, töötagatise programmi toimimist parandada. proua Verhaien tõstatas samamoodi noorte töötuse küsimuse. ma juba mainisin, et äh, koostöö erinevate erinevate haridustasandite ja tööturu vahel on ülitähtis. ma loodan, et te kõik tulete Lätti ja teil on võimalus näha, kuidas meie oleme korraldanud koostöö haridusasutuste ja tööturu vahel. ma arvan, et me oleme selles valdkonnas olnud päris edukad. ja nüüd vastates proua Verhaieni küsimusele selle kohta, kuidas ametlik ja mitteametlik haridus on omavahel seotud, tahaksin veel kord välja tuua selle, et üks meie eesistumise prioriteete on just ähm, kohalikul ja ka Euroopa tasandil mitteametliku koolituse tunnustamine suur tänu härra Sverile tema kommentaaride ja küsimuste eest. ta, teda huvitas ka Bologna protsess. Bologna protsessi mainisid mitmed kolleegid. mina tahaksin toonitada, et meie üritame mitte unustada ära neid esialgseid eesmärke, mis püstitati üheksakümne üheksandal aastal. nimelt noorte liikuvuse suurendamine oli selleks eesmärgiks ja see oli väga tähtis just Euroopa konkurentsivõime tagamiseks. Jerevani konverentsil vaatame need esialgsed eesmärgid üle ja me tegeleme ka selle vastastikuse tunnustamise probleemidega ja samamoodi tahame rohkem pöörata tähelepanu ka harituse kvaliteedile. härra Sver mainis ka seda, et Bologna protsessi suhtutakse haridusasutuste erinevatel tasanditel erinevalt ja sellepärast on meil vaja äh, see prots-, sellele protsessile uus hing sisse puhuda. üks kolleegidest mainis, et väga raske on tagada kvaliteeti, hariduse kvaliteeti ja sidet tööturuga. meie oleme veendunud, et Läti eesistumise ajal me pöörame tähelepanu kõikidele hariduse tasanditele ja sellele, kuidas nad on seotud tööturuga. ja nüüd äh, spordimehest parlamendiliikme kommentaarid spordi kohta. tema mainis äh, seda, et sport on alati kahepoolne. jah, ka meie oleme valmis tunnistama, et sport on kahepoolne nähtus. sport on tähtis noortele inimestele, tulemuste saavutamine spordis on tähtis, aga see on ainult üks võimalustest, kuidas noored inimesed saavad omandada vajalikke oskusi ja muutuda konkurentsivõimeleks ning olla seeläbi ka siis edukamad karjääriredelil ning oma arengus. härra Nekos. tema küsimuse tahaksin siduda selle küsimusega Äh, mis puudutas mitteametliku koolituse toetamist ja tunnustamist. me peame tagama selle, et tööturg ja haridussüsteemid oleksid omavahel kooskõlas. see on tõesti üks prioriteetidest. me oleme sellega Läti eesistumise prioriteedina kirja pannud. me soovime töötada selle küsimuse kallale, see on kohe kindlasti üks küsimustest, mida me arutame ja lisame siia juurde veel ka VKE-de vajadused. loodan, et olen sellega vastanud kõikidele küsimustele, ütleb proua minister. Eh, jah, suur aitäh ministrile, sellepärast et te vastasite väga täpselt küsimustele ja ma usun, et tegelikult me näeme, et Läti eesistuja soovib edasi liikuda nende eesmärkide osas, mida te mainisite, kas või Bologna protsess, siin võib-olla, kui aeg kätte jõuab, siis äh, Ar Armeenia äh, ministrite konverentsi küsimus kindlasti vajab arutamist ning samuti äh, rahvusvaheline aspekt ja ülikoolide konkurents siin, kuid samuti teisalt tuleks muuta palju Äh, juurdepääsetavamaks äh, noortele, kõigile noortele. Äh, õppida mõnes teises Euroopa ülikoolis. nii et see süsteem ei oleks ainult vähestele mõeldud. rääkisime siin haridusest ja samuti partnerlustest me teame, et äh, väga palju huvitavat on äh, siin tehtud äh, ja ka teiepoolsed küsimused olid väga huvipakkuvad, aga meile pakub samuti suurt huvi see, tõesti, kuivõrd ikkagi võimalik on noortel Euroopas ülikooliharidus saada, seda võttes arvesse ka praegust majanduskonteksti, kriisi ja nii edasi, nii et hariduse, koolituse, ametialase koolituse, mitte formaalse hariduse vaheline partnerlus, kõik see on äh, tõesti väga huvitav ja see on, äh, oli tegelikult ka Itaalia eesistuja prioriteet, kes pööras sellele väga palju tähelepanu, nii et suur aitäh teie sõnavõtu eest ja täna siin viibimise eest. Äh, soo-, oleme valmis teiega muidugi head koostööd tegema ja soovin palju edu, aitäh! Thank you very, very much and, and hope to... jah, suur aitäh ja ma tõesti äh, loodan, et meie koostöö saab väga eduka poole aasta jooksul. Eh, cari colleghi, dear colleagues, if you can take the seat. head kolleegid, eh, võtke istet palun, sellepärast et meil on vaja veel jätkata veel ühe väga olulise küsimusega, mis mul päevakorras on. ja ma annan sõna nüüd kolleegile Lipatškale, Kristina Lipatškale, kes tutvustab meile esmast arvamuste vahetust Bologna protsessi jätkutöö kohta. ja nagu te teate, viimane konverents leidis aset äh, kaks tuhat kaksteist ja märtsis kaks tuhat viisteist Jerevanis leiab aset järgmine konverents Euroopa kõrgharidusala kohta äh, seis ning äh, tahaksin tänada äh, teid ja ma näen, et äh, tõesti me oleme üritanud siin äh, leida oma lähenemist, nüüd äh, raportöör tutvustab meile oma plaane kahekümne seitsmendat veebruari silmas pidades, kahekümne neljandal märtsil toimub aset hääletus, nii et loodetavasti siis suudame leida ka tehnilised võimalused selleks, et edasi liikuda selles küsimuses. palun, Kristina Libatška. aitäh. aitäh äh, eesistujale, äh, kes äh, käsit-, käsitles äh, seda teemat äh, ja nüüd räägime Bologna protsessist ka põhjalikumalt. Äh, peame meelde tuletama, et ühelt poolt püüab Bologna protsess vastata vajadusele hariduse järel ähm, üha rahvusvahelisemaks muutuvale muutuvas kontekstis ning teiseks vajadusele ähm, akadeemilise hariduse järele, mis oleks kõigile ligipääsetav. Bologna protsess püüab tööturu vajadustele vastata, nagu me juba ütlesime, kuid samas suurendada ka ehm, äh, kõrghariduse ligitõmbavust ehm, Euroopas vastates tööturu väljakutsetele. Bologna ministrid äh, on vastu võtnud äh, peamised eesmärgid nende tulemuste saavutamiseks kõigepealt äh, Berliini konverentsil kaks tuhat kolm võeti vastu esimesed etapid ning seejärel liiguti kolmanda etapi suunas selleks, et ja järk-järgult sisse viia üksteise diplomite ja nende lisade vastastikune tunnustamine. käsitleti ähm, ainepunktide küsimust, mis annavad tunnistust äh, tudengite poolt omandatud oskustest ja teadmistest. pärast seda käsitleti äh, hariduse kvaliteedi tugevdamisest läbi riiklike kvalifikatsiooniskeemide. Neid meetmeid kohandati äh, mitmetel kohtumistel ja nagu ma ütlesin, Berliini konverents oli otsustava tähtsusega, sest seal võeti vastu ka kolmanduse eh, vastastikuse tunnustamise tase. veel üks oluline konverents oli kahe tuhande viienda aasta oma, kus keskenduti teadusuuringutele. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal leidis aset veel üks konverents Bukarestis ja seal seati veel kolm eesmärki kahe tuhande viieteistkümneks aastaks. kõigepealt kõrgekvaliteediline haridus kõigile, siis ähm, ülikooli lõpetanute mm, äh, tööturule pääsemine ja hariduse parandamine ähm, ja käesoleval aastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal leiab aset Jerevani konverents ka. meie peame panustama sellesse konverentsi ning sellepärast olemegi täna ette näinud selle arutelu, kuid selleks, et meie arutelu saaks toimuda, peame arvesse võtma seda, mis on Bologna protsessi jooksul juba toimunud. selles kontekstis äh, arvestan ka äh, välistingimustega, nagu näiteks äh, Euroopa majandus või investeeringud äh, teadus- ja arendustegevusse. see hindamisprotsess on väga keerukas, miks? sellepärast, et Bologna protsessi vastased ja pooldajad kasutavad äh, kõik oma argumente. näiteks äh, kolm pluss kaks süsteem ja moodulid. mõned ütlevad, et väga hea, et pärast kolme aastat saab tudeng minna tööturule, kuid teisalt äh, öeldakse, et kuidas saab ametit õppida kui ainult kolme aastaga. samas on ameteid, mida ei saa ainult kolme aastaga omandada ja sellepärast on see küsimus ka õigustatud. ja kas on siis õige, et paljud õpivad veel vanade õppekavade järgi ja paljud ütlevad, et kolmest aastast ei piisa ainult, sellepärast peame nende küsimuste üle tõsiselt järele mõtlema. teine küsimus, mis peaks olema samuti määrava tähtsusega, puudutab CTS ainepunkte mis peaksid andma tunnistust tudengite poolt omandatud oskustest ja teadmistest, kuid sest ähm, Saksamaa on teinud äh, selles vallas väga olulisi uuringuid ja need näitavad, et pooled nendest äh, punktidest ainult äh, kinnitatakse koduülikoolis pärast seda, kui eksamid on mõnes välisülikoolis läbitud. ja enamiku õppejõudude jaoks äh, on ainult nende lähenemine ainele ainuõige ning teiste oma ei tunnistata. sellepärast me peame rääkima põhjalikumalt mobiilsusest selleks, et neid ainepunkte ka äh, tunnustataks koduülikoolides siis äh, veel äh, koduriikide haridusraamistik. paljud ütlevad väga äh, hea, et ähm, meil on selge ülevaade sellest, milliseid teadmisi tudengid peavad omandama. teised ütlevad, et ei, sellised õpingud on väga pinnapealsed. ma oleksin väga rõõmus, kui kolleegid tahaksid neid küsimusi põhjalikumalt käsitleda, kuid me ei pea piirduma ainult nende küsimustega, sest Jerevani konverentsil kavatsevad ministrid tegeleda eelkõige mobiilsusküsimusega ning hariduse rahvusvahelist suhtumisega. meil on ka raport, mis käsitleb ähm, kvalifikatsiooni automaatset tunnustamist ja siin on kirjas, et soovitakse konkreetseid riiklikke raamistikke, Ehm, soovitakse ka mitteformaalse hariduse küsimust käsitleda ning lõpetuseks soovivad ministrid käsitleda üldisemas plaanis kõrghariduse küsimust, kuid palju, kuid ehm, paljud tudengid ütlevad praegu, et praeguseid haridusstandardeid tuleb parandada, neist ei piisa. nii et meil on väga palju vastuseid vaja leida. me peame arvesse võtma ka praegust olukorda, mõtleme demograafilistele muutustele ja rõhuasetusele Junckeri poolt innovatsioonile ja investeeringutele innovatsiooni valdkonda. me peame tegema ka nii, et saaksime rääkida äh, ligipääsust haridusele. väga huvitav on see, mis toimub näiteks Soomes. Soome näol on tegemist riigiga, kus seatakse eesmärgid selleks, et tagada täielik ligipääs haridusele kõige ähm, haavatavamatele gruppidele ühiskonnas. Mm, seal äh, me räägime siin ka Bologna protsessi riigistamisest. seega me peame paradigma muutustega hakkama saama. me peame rääkima sellest, kes õpetab kellele mida. ja me peame rääkima ka sisust, mida õpetatakse, sest ainult niimoodi saame tudengeid aidata see oli siis lühike sissejuhatus, sellest äh, ma saaksin rääkida palju pikemalt nendest küsimustest ja paljusid küsimusi on siin ka juba mainitud. tahtsin lihtsalt äh, teie poole pöörduda, daamid ja härrad, ja küsida, mida teie meelest peaks tegema selleks, et luua tõeline kõrgharidusruum Euroopas. rõhutan siiski, et me peame kindlasti meeles pidama ka teadusuuringuid selles kontekstis. kahekümne teisel jaanuaril kohtun erinevate fraktsioonide esindajatega ning selle järel ka erinevate sidusrühmadega, kes osalevad selles protsessis. nii, tähtajad, me peame arvesse võtma ka tõlketähtaegu sellepärast on meil väga vähe aega muudatusettepanekute esitamiseks. sellepärast teen ettepaneku äh, võimalikult palju kompromissmuudatusettepanekuid luua selleks, äh, et ühendada võimalikult paljusid osapooli algusest peale. tegemist on panusega, kuhu äh, peab olema, peavad olema kaasatud kõik kõik kultuurikomisjoni osapooled selleks, et me saaksime sisuliselt osaleda Jerevani konverentsil. ma tänan teid juba ette teie panuse eest ja vabandan täht-, tähtaegade pärast, kuid aeg tõesti libiseb väga kiiresti käest. aitäh, me peame suure töö ära tegema väga lühikese aja jooksul, aga ma olen kindel, et saame sellega hakkama. aitäh eh, ka selle üleskutsu eest, arvan, et see võib olla väga kasulik. kõigepealt palun Petra Kammervärk, palun. suur tänu suur tänu ka Kristiinale selle algatuse eest raporti koostamise kohta, see on hädavajalik. ei ole mitte mingit kahtlust selles ja ka eriarvamusi selles, et Bologna protsessi eesmärgid on täiesti õiged. sellegipoolest ma olen veendunud, et meil on vaja Bologna protsessi reformida, sest viisteist aastat pärast Bologna protsessi käivitumist on ikka veel väga paljud soovid täitmata ja meil on rohkem probleeme, kui me arvasime. ja me oleme vähem probleeme lahendanud, kui me lootsime. Frankfurter Allgemeine Zeitung, üks suuremaid Saksa aja, ajalehti, mis on kõike muud kui vasakäärmuslik, ütleb, et äh, Bologna protsessil on ikka veel kaks suurt äh, probleemi, nimelt et äh, õppekavasid hakati üle Euroopa reguleerima ja teiselt poolt äh, üritatakse kogu aeg mõelda lõpetajate töövõimaluste peale. see on nüüd viisteist aastat juba kehtinud ja tudengitel ei ole olnud võimalik näidata oma annet ja võimekust. tegemist on väga ränga hinnanguga, aga see tegelikult väga paljudes punktides vastab reaalsele olukorrale. kui ma kohtun tudengitega, siis kuulen ikka jälle sama, samu kaebusid, et ähm, meid piiratakse liiga palju, kõik on nagu koolis, me ei saa äh, raamistikust välja astuda äh, ja kui me nüüd mõtleme, mis on meie eesmärk, siis näiteks, et me tahame pooleks aastaks Erasmusega minna välismaale, siis me kaotame liiga palju aega, tihti isegi terve aasta, sellepärast et see, mida me välisülikoolis teeme, seda ei tunnusta koduülikool. peale selle kaebavad veel tudengid ka selle üle, et bakalaureuse kraad ei ole väga palju väärt et bakalaureuse kraadiga ei ole võimalik äh, saavutada seda, et ettevõtted nad kindlasti tööle võtaks, et vähemalt magistrikraad peab olema. nii et nagu öeldud, on väga palju probleeme ja veel üks tsitaat, nimelt tsitaat ühelt ülikooli professorilt, kes on öelnud, et tudengid, et, et äh, õpivad kauem ja nende kvalifikatsioon on halvem kui varem. ka isiksuse väljakujunemine on kannatanud ja meil on nii-öelda ülikoolide toodanguks need, kes ei suuda kohaneda mitte millegagi. varem oli ju nii, et ülikooli lõpetajad olid sellised, kes kriitiliselt mõtlesid ja kriitilise mõtlemise juurde kuulus ka see, et teadustöö oli alati vaba ja piirideta ja nüüd see kriitiline mõtlemine, oma raamistikust väljaastumine, erinevate distsipliinide ühendamine, vähemalt minu ülikooli ajal oli just see kõige tähtsam ja mulle tundub, et nüüd Barcelona, vabandust, äh, Bologna protsessi puhul on see nüüd täiesti ebaõnnestunud ja võib-olla meie peaksime nüüd Jerevani konverentsi ministritele tõesti südamele panema, et Bologna reform tuleb tõesti käima lükata selleks, et ülikooli õppekavad oleksid see, mis nad ka kunagi olid. jah, otse loomulikult peab mõtlema selle peale, et üliõpilastel oleks hiljem võimalik töökohta leida, aga mitte iga hinna eest ja see hind, mida me praegusel hetkel maksame, on minu arvates küll praegu liiga kõrge. Grazie, Petra. aitäh, Petra. kolleeg Zver, palun. aitäh lubage mul variraportöörina paar sõna öelda selle raporti kohta. lugupeetud proua Libitška, kõigepealt suur tänu teile suurepärase sissejuhatuse eest, mis te tegite Jerevani konverents Armeenias on võib-olla väga heaks peegelduspunktiks ning see raport võikski lähtuda Jerevani konverentsist. raport peab olema üldsõnalisem ja ka pikaajalisema perspektiiviga. tuleb selgeks teha, mis on parlamendi seisukoht äh, selle Bologna protsessi hindamise erinevates etappides ja tõesti selle hinnangu läbiviimiseks on meil vaja natukene aega. Jerevani konverents on tõesti suurepärane ajahetk, aga ta ei ole otsustav ajahetk. meil on vähe aega. meie tähtajad, mis me paika panime, on lühikesed, aga sellegipoolest tuleb meil Bologna protsess põhjalikult üle vaadata meil ei ole arvatavasti palju neid, kes oleksid vastu Bologna protsessi ja ülikoolide reformimise vastu. kuid me võiksime öelda, et võib-olla oleks tõesti vajalik reformide reform läbi viia. aga tähtis on see, et me jõuaksime üksmeelele, üksmeelele selleks, et äh, nii-öelda uuesti hoog sisse lükata reformile, nii nagu Läti minister ütles selleks, et me nõrgad kohad kõrvaldaksime, et me võimalikult kiiresti saavutaksime tulemusi just nendes eesmärkides, mis me üheksakümnendate aastate lõpus paika panime. kõrgkoolid Euroopas peaksid olema võrreldavad parimate ülikoolidega kogu maailmas, Ameerikas, Aasias õppimine peaks olema lühem, tõhusam, rohkem reaalsele elule lähedal ja ja see õppimine peaks olema tõesti ka teatud tulemustele suunatud ja et need tulemused äh, teeniksid siis ka kohe ühiskonna huve. ja siit lähengi kohe edasi kolmanda põlvkonna ülikoolide juurde. Euroopa ülikoolide valdkonnas on kaotanud. tuhat aastat tagasi esimesed ülikoolid rajati aga just Euroopas suured ülikoolid äh, loodi, aga aeg on kiiresti möödunud, meil on vaja ülikoolide struktuuri ja nende taga olevat filosoofiat muuta selleks, et me saavutaksime need eesmärgid, mis me üheksakümnendate aastate lõpus paika panime. eriti tähtis on midagi ette võtta selleks, et Äh, me ülikoole Euroopas paremini võrrelda saaksime. see tegelikult oligi Bologna reformi eesmärgiks. aga me ei räägi siin üldisest võrdlusest, äh, vaid tudengite pädevusest. Kreeka arst peab olema täpselt sama kvalifikatsiooniga kui näiteks Rootsi või Prantsusmaa arst, äh, kes töötab samas meditsiinivaldkonnas kahe tuhande kaheksandal aastal, kui Sloveenia oli eesistujariik, siis räägiti ka Euroopa kvalifikatsiooniraamistikust, millel on erinevad haridustasemed ja see on see vundament, millel põhin-, peaksid põhinema riiklikud kvalifikatsiooniraamistikud. seega tuleb just sellest lähtuvalt muudatusi sisse viia ja sellest lähtuvalt tuleb ka võrreldavamaks muuta Euroopa äh, koolitusprogramme. väga paljud küsimused on veel lahtised, aga ma leian, et protsess kui selline on hea, et meil on rohkem positiivseid tulemusi kui negatiivseid, kui me nüüd kõik kokku lööme. ja tähtis on see, et Bologna protsessi tugevdatakse ja kiirendatakse ja sellepärast selline konverentsi korraldamine Jerevanis on tõesti väga teretulnud võimalus. ja ka raportööri raport äh, on hea, ma toetan seda. võib-olla oleks tähtis igal aastal sarnane hindamine läbi viia. ei ole nüüd nii, et me hakkaksime survet avaldama liikmesriikidele, vaid et see on üleskutse, et nad kiiremini kõrgharidust hakkaksid reformima, aitäh. E, e, aitäh, nüüd Helga Trüüpel, palun. jah, aitäh mul on ka kaks lühikest märkust, äh, eriti just pärast neid arutelusid, mis meil viimastel aastatel on olnud Bologna reformi reformi kohta on väga tähtis, et bakalaureuse äh, aeg ei oleks liiga lühike, et oleks võimalik minna välismaale ja et on võimalik nii-öelda raamistikust välja astuda. see on erinevates liikmesriikides erinevalt reguleeritud, teatud liikmesriikides on bakalaureuse õppeaeg lühem, teistes pikem, ei peaks olema nii, et pannakse lihtsalt paindumatult kuus semestrit paika ja ei ole võimalik välismaale minna ja teiseks muidugi ka tulemuste tunnustamine. kui me soovime, et üliõpilased oleksid liikuvad, siis üliõpilased tõesti peaksid ka tulemusi vastastikku tunnustama. see on tõesti väga tähtis. aitäh. nüüd palun kolleeg Margal. Sí, gracias, presidenta aitäh, proua esimees. ma kuulasin nüüd erinevaid kõnelejaid. kõigepealt olid siin muidugi Läti ministrid ja siis kõik ülejäänud kolleegid ja roheliste variraportöörina tuleb mul tõdeda, et mind huvitab see küsimus väga ma olen veendunud, et meil on võimalik suurepärane tulemus saavutada, isegi kui aega on vähe. minu arvamus Bologna protsessi kohta on see, et jah, kindlasti on tegemist positiivse tulemusega, viisteist aastat on möödunud reformi algusest ja üleüldine pilt on siiski positiivne aga tuleb ähm, siiski tunnistada, et äh, reformi elujõud on vähenenud, ähm, ei suudeta enam veenda reformi rakendajaid selle vajalikkuses. strateegiat kohandatakse erinevalt erinevates liikmesriikides vastavalt kohalikele oludele, aga samal ajal üritatakse ka kulusid vähendada samal ajal aga kulud on suured selle reformi puhul ja ma ei räägi siin mitte ainult majanduslikest kuludest, vaid ka professionaalsetest kuludest, kui viiakse läbi muudatusi ülikoolide ülesehituses. ma ei taha siin mingeid lõplikke järeldusi hakata tegema ma ei tea ka, milline on olukord erinevates liikmesriikides või ma ei tea seda piisavalt hästi ja ma ei taha nüüd, et te arvaksite, et ma kogu selle reformiprotsessi hukka mõistan, ei, ei. see, tegemist on adekvaatse reformiga. meil on võimalus nüüd maikuus Jerevani minna pärast seda, kui oleme selge diagnoosi paika pannud kõrgharidussüsteemi olukorra kohta me saame paika panna ka selged prioriteedid ja eesmärgid tuleviku ja tulevase arengu jaoks. selleks, et äh, sellel reformide reformil siis ka tõeline sisu oleks. siin on mõned valdkonnad, mis kohe silma torkavad, äh, nagu näiteks on siin paar valdkonda, kus me tõesti peaksime sügavamapõhjalisemalt seda tööd tegema nüüd tulemuste hindamine. siin peaks olema just võimalus võrrelda. me peame võrdlema erinevate liikmesriikide kogemusi ja väga tähtis on ka Euroopa ülikoolimaastikut USA ja Jaapani ülikoolimaastikuga võrrelda ja seda võrdlust peaks läbi viima objektiivselt. teiseks tuleb tunnistada, et Bologna protsess äh, majanduskriisi tõttu ja selle tõttu, et avaliku sektori kulusid on vähendatud, on ka see Bologna protsess olnud äh, takerdumas. näiteks Hispaanias on olukord tõesti õudne, täiesti sarkastiline on rääkida Bolognast, kui samal ajal töökohti kaotatakse ja inimesi koondatakse me räägime siinsamast kontseptsioonist, see kõik ei ole võib-olla alati omavahel olnud seotud, aga Bologna reformi prestiiž kui selline on küll meil hullult kannatada saanud. kui me tahame üldisi järeldusi teha, siis me ei peaks mitte ainult võrreldavusest lähtuma, äh, Bologna protsessi rakendamisel, vaid meil on vaja ka konvergentsi kriteeriume äh, erinevate liikmesriikide ülikoolide vahel. me peame tõesti nii-öelda Euroopa tasandil prestiiži ja maine välja kujundama, aitäh. kolleeg Brian, e quindi. aitäh, kolleeg Brian ja siis äh, pärast võtame selle arutelu ka kokku ma tuleksin tagasi ühe punkti juurde, mille Petra Kammervert just tõstatas, nimelt äh, kas ülikoolid on nõus neid äh, reforme läbi viima, eriti just bakalaureuse ja magistrikraadi reformi, ma tean, et näiteks Saksamaa ülikoolides on vastupanu väga suur, eriti just tehnilistes valdkondades olid meil just sellised äh, õppekavad, kus saadi diplomeid varem ja nüüd, kui mindi üle bakalaureuse või magistrikursusele, siis see ei tähendanud seda, et kvaliteet oleks paranenud ja nagu see, mida Peeter Kammervert ütles, et see nii-öelda akadeemilise hulgurluse printsiip, et seda on siin väga palju vähendatud, et äh, väga raske on keskenduda ainult nii-öelda spetsiifilistele valdkondadele, mis tähendab siis see kõik, kas et ülikoolid muutuvad koolideks, et mul on tõesti struktureeritud päevakava, selged tunnid ja et ma saan tõesti ainult teatud aastatel teatud loenguid külastada nii et siin tõesti on väga palju ülikoolides toimunud ja see on ülikoolide jaoks olnud väga raske. mis puudutab ka vastastikku tunnustamist, meil on bakalaureuse õppekavad, kus on teat-, teatud äh, õppeained, äh, mis tuleb kindlasti läbida, aga kui ma vaatan teises ülikoolis sama õppekava, siis ma näen, et seal on hoopis teistsugused õppeained bakalaureuse kavas ja siis mul ei ole muidugi võimalik võrrelda või ka nii-öelda vastastikult tunnustada tulemusi, kui keegi on olnud pool aastat või aasta välismaal ja ma ei saa nende ainepunktidega arvestada, sellepärast et äh, koduülikooli õppekavas ei ole neid aineid õppekavas sees ja see on see probleem ülikoolide vabadus, mida me küll ühelt poolt soovime, aga teiselt poolt äh, vastastikuse tunnustamise puhul tekitab see probleeme. ma arvan, et siin meil on tõesti vaja väga struktureeritult see kõik üle vaadata ja mõelda, kuidas me pikaajaliselt saaksime selle võrreldavuse tagada ülikooli kvalifikatsiooni puhul. see oli ju tegelikult ka üks eesmärke, kui bakalaureuse magistri õppekavadele üle mendi aga praegusel hetkel see nii võrreldav ei ole ja meil on jäänud mulje väga paljude ülikoolide puhul, mitte ainult Saksamaal, vaid ka mujal, et äh, protsessi pigem õõnestatakse kui toetatakse ja me nüüd peaksime mõtlema selle peale, kuidas seda võrreldavust parandada, kvaliteeti tagada ja ülesehitust ka niimoodi paika panna, et see kõik äh, oleks võimalik nii et me ei räägiks mitte ainult ülesehituse reformidest, vaid me peame rääkima ka erinevate õppekavade kvalifi-, kvaliteedist. paindlikkus on olemas, on väga palju erinevaid bakalaureuse äh, õppekavasid ja magistriõppekavasid, vahel on see magister üheaastane, vahel kaheaastane, on ka neid magistrikavasid, mis on kolmeaastaseid, iga ülikool otsustab ise vastavalt oma võimalustele ja ülesehitusele, nii et paindlikkus on siin olemas, aga liiga suured erinevused on selles süsteemis sees selleks, et äh, neid õppekavasid võrrelda, aitäh. aitäh, äh, kolleeg Morgana, palun. aitäh, mina teen lühidalt äh, Ehm, siin on väga olulise teemaga tegemist, millele tuleb muidugi väga palju tähelepanu pöörata, kuid ehm, minu meelest on põhiline küsimus, kas me tahame seda keerukat teemat hallata lõppude lõpuks ja kõigepealt on vaja siis leida meetmed, kuidas mingi kokkuleppeni jõuda ja vahepeal muidugi liigub maailm edasi, sellepärast ei ole võimalik pidevalt muutuvas raamistikus jõuda väga konkreetsete tulemusteni. teiseks on probleem eh, ülikoolide sõltumatuses ning eh, kraadide eh, juriidilises väärtuses, sest me teame, et see ei ole kõikjal Euroopas sarnane siin tekib siis vajadus, mida ka täna rõhutasid ministrid, meil on vaja teha lisasamm selleks, et Euroopa Liidus äh, kõrgharidust juhtida. siin on vaja teha Euroopa tasandil selline valik, valik ja muidugi on sellega seotud omad raskused. siin on vaja äh, selgelt välja öelda ka, et äh, kõik ähm, kõrgharidussüsteemid ei vääri kolm pluss kaks süsteemi. Ähm, kaks pluss kaks peaks olema ette nähtud lubatud eh, ja bakalaureuse kraad ning magistrikraad on siin täiesti erinevalt käsitletud. mõned inimesed on suunatud rohkem tööturule, mõned on suunatud teistele eesmärkidele, kuid eh, kraadiõppe ajal eh, peab Äh, mm, tegema ülikool võimalikult äh, suuri jõupingutusi selleks, et äh, pidada sammu tehnoloogilise ja teadusuuringute alase arenguga. aitäh Kristiinale selle eest, et ta taaskäivitas mobiilsuse ja kvaliteedi alase arutelu. tegemist on teemaga, mida tuleb praegu arendada. minu meelest on siin tegemist äh, ühe olulise aspektiga, terve rida riike, äh, kus tehakse investeeringuid äh, kuid ähm, sellest on ülikoolid pisut kõrvale jäänud ja seega on ülikoolide rahastamisega tõsiseid probleeme ja me ei taha teha nägu, et neid ei ole. ja siis on probleem ka ülikoolide klassifitseerimisega. me äh, tuletame meelde, et need nimekirjad äh, tu-, tuginevad äh, normidele, mis ei ole mm, ühtsed et osad äh, ülikoolid keskenduvad äh, õpetamisele, aga neid siis äh, ei hinnata nii kõrgelt nendes nimekirjades. seega tahtsin ka seda aspekti esile tõsta selleks, et me peame ütlema midagi ka nende ülikoolide äh, Äh, nimekirjade kohta. vabandust, et äh, nii pikalt rääkisin. Äh, palun nüüd härra Venta. aitäh, teen lühidalt. aitäh raportöörile väga selge ettekande eest, teen lühidalt. siin räägiti juba paljudest küsimustest, hariduse kvaliteet, Äh, ülikoolide prestiiž. nagu öeldud, on vaja tugevdatud koostööd hariduse ja tööturu vahel ja ka ülikoolide vahel, sest nemad toodavad tulevasi töötajaid, aga tihtipeale on suur lõhe era- ja avaliku sektori vahel ja seega on vaja teha uuringuid innovatsiooni valdkonnas, mis, mida oleks võimalik äh, rakendada tööturul, aitäh. Äh, tahtsin paluda ka komisjonil ja äh, doktor Dysonil sõna võtta selles teemas. vabandust, Kristina ütleb esimees annan teistele sõna veel enne, kui sulle uuesti sõna tagasi annan. härra Tyson, palun. aitäh. Ehm, tahtsin kõigepealt öelda, et komisjon hindab väga kõrget Äh, parlamendi selleteemalist initsiatiivi. kolm aastat tagasi äh, algatas professor Berlinger äh, vastava arutelu siin komisjonis ja hoolimata sellest, et Bologna protsess ei ole Euroopa Liidu protsess, on tegemist teemaga, kus Euroopa Liit peaks väga tugevat suurt ähm, mõju avaldama ja Eurooplit saab ka seda teha ja peaks seda tegema. nagu paljud kolleegid juba ütlesid, on tegemist määrava hetkega Bologna protsessis, väga palju on juba saavutatud ja ma arvan, et me ei peaks olema väga negatiivsed nende saavutuste suhtes. kolmetsükliline süsteem on sisse viidud kõikides neljakümne seitsmes riigis, võib-olla mitte täiel määral, kuid tugev alus on loodud. ma loodan, et keegi ei sea kahtluse alla seda alust ECCS-i ainepunkte kasutatakse e, kõikides riikides, seitsekümmend viis protsenti nendest riikidest kasutavad ECCS ja vastastikuse tunnustamise osas on äh, kaheksakümne viie protsendi Erasmuse tudengite puhul kõik äh, ainepunktid ka tunnustust leidnud. siin on küll muidugi väike puudujääk veel olemas. meil on ka kvalifikatsioonialane tunnustus, äh, kvaliteedihinnangu standardid ja paljud viiakse veel praegu läbi, kuid kõigi nende reformide elluviimine on võinud, on olnud väga ebaühtlane neljakümne seitsmes riigis. ma arvan seega, et on õige, nagu paljud kolleegid ütlesid, et ähm, see protsess on hoogu kaotamas ja nüüd on just õige hetk Bologna protsessile uut hoogu anda. ma arvan, et Euroopa Parlament saab siin aidata kaasa. me oleme juba Bologna protsessi raames arutanud, kuidas sellele protsessile hoogu juurde anda. esimene kokkulepe seisnes selles, et võib-olla on Bologna protsess püüdnud liiga palju teha ja pea, võib-olla peame keskenduma prioriteetidele, mis toodi välja üheksakümne üheksandal aastal, vaadates, mis on vajalik mobiilsuse tagamiseks ja äh, ülikoolisüsteemi ja ülikoolide rahvusvahelisemaks muutmiseks. me oleme seadnud palju suuremaid eesmärke, kui me oleme suutnud saavutada reformide läbiviimisel. me oleme, peame praktilist abi andma ülikoolidele reformide läbiviimiseks, mitte ainult ütlema, mida nad tegema peaksid. me peame erinevate riikide lähtepositsioone arvesse võtma. loomulikult on tegemist protsessiga, mis hõlmab riike Islandist Kasahstanini ja kõik riigid on väga erinevas olukorras, kui asi puudutab kõrgharidussüsteemi. see tähendab, et meil on vaja erinevat geomeetriat, mis töötavad koos ja kellel on ühised mured ja eesmärgid. loomulikult on olnud ka kõrgharidusmaastikul olulisi muutusi Bukaresti teadaandest ja konverentsist peale. võib-olla kõige olulisem on vajadus interdistsiplinaarsuse järele ja seda rõhutasid ka kolleegid siin. meie näeme, et akadeemikud räägivad palju interdistsiplinaarsusest, kuid väga vähe tehakse praktiliselt ära ja seal, kus midagi ära tehakse, äh, on äh, tegemist eelkõige ähm, reaalteadustele keskenduvate ülikoolidega, mitte teadusuuringutega tegelevate ülikoolidega, kus äh, ähm, ja sest viimaste puhul on väga vähe koostööd ja Äh, kõrghariduse ning teadusuuringute puhul on ka väga suur üleilmastumine, millele tuleb reageerida. see ei tähenda mitte ainult äh, kõrghariduse sisest liikumist, vaid ka ähm, teiste algatuste lõimimist, näiteks toimub palju äh, Kagu-Aasias, Ladina-Ameerikas, Põhja-Ameerikas ja siin on palju tugevamaid seoseid vaja luua. kolleegid mainisid ka riigi, riik, riikliku rahastuse vähenemise probleemi ja see on tõesti arutlusel paljudes ülikoolides, kakskümmend kuni kakskümmend viis protsenti on rahastus vähenenud osades riikides, mida majanduskriik on kõige, kriis on kõige tõsisemalt tabanud. Ehm, Bologna ei ole sellele vastanud, aga selle probleemiga tuleb samuti tegeleda. ja lõpuks ma arvan, et arengukiirus infotehnoloogia valdkonnas on miski, mida tuleb samuti Bologna protsessis arvesse võtta. kõrghariduse digitaliseerumine kujutab endast suuri võimalusi, eriti just rahvusvahelistumise valdkonnas, kuid see kujutab endast ka väljakutset, peame tagama eh, erinevat nende kursuste kvaliteedi, kui äh, õp-, üliõpilased on, ei ole samas riigis kui seal, kus kursust antakse, kuidas me saame lõimida infotehnoloogiat paremini ülikoolidesse, kuidas me saame rohkem kaasata üliõpilasi. see on areng, millega tuleb Bologna protsessi raames palju tõsisemalt tegeleda loomulikult ei ole liiga hilja parlamendi ideede tutvustamiseks, ma arvan, et kõige kasulikum oleks, kui Jerevani konverentsi järel eh, saaks parlament keskenduda prioriteetidele nende erinevate probleemide hulgas, mis on ülikoolide ees praegu. Eh, ministrid peaksid keskenduma eh, kolmele-neljale probleemile ja käsitlema neid probleeme prioriteetselt järgnevate aastate jooksul, aitäh! suur suur aitäh nende ettepanekute ja arvamuste eest. aega on nüüd vähe, annan kohe sõna kolleeg Libatškale kokkuvõtteks ja siis läheme, ja siis lõpetame koosoleku. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, bardzo dziękuję. Suur aitäh, lugupeetud eesistuja aitäh ka kõikidele kolleegidele, kes kohal viibivad, aitäh nende väga väärtuslike kommentaaride eest. siin on meil arutelul kolm peamist äh, küsimust, esmalt diplomite tunnustamine, kuid äh, samuti kõigi nende kolme äh, hariduse etapi tunnustamine, me peame kindlasti seda lähemalt vaatlema. veel üks küsimus mis on äh, väga oluline ning äh, esinaine ise rääkis sellest. õpingud võivad väga pikaks venida, aga oluline on see, et lõpptulemus oleks äh, selline, mis võimaldaks ikkagi tööturul tööd leida ja komisjoni esindaja poolt öeldu. ja tema rääkis rahvusvahelisest aspektist ja te rääkisite tegelikust rahvusvahelisest aspektist, mitte lihtsalt ainult äh, uutest tehnoloogiatest. jah, meil on vaja liikuvus tagada üliõpilastele ja me peame tagama selle, et suudame ära kasutada äh, nii üliõpilaste täielikku potentsiaali kui ka kõrgkoolide oma. on selge seos Euroopa teadusala loomise ning kõrgharidusala loomise vahel. ja lõpetuseks ma tahaksin tänada teid veel kord ja vabandada, et tähtajad on nii lühikesed, aga ma loodan, et koostöö saab meil hea olema. suur aitäh, Kristiina, tehtud töö eest! nagu kuulsite, sõnavõtte oli palju, ka komisjon tunneb suurt huvi selle vastu ja keegi teist ütles ka, et me tahame anda uut hoogu Poola-Anja protsessile ja prioriteetidele. aga muidugi mõista me peame arvestama ka eesmärkidega nagu kaks tuhat kakskümmend, me peame tõstma nende noorte arvu, kellel on sellised võimalused ning samuti siin räägiti vahenditest. liikmesriigid peavad näiteks sotsiaalfondi raames kaasrahastama selliseid äh, programme. aga igastahes see teema puudutab ka mind ja huvitab mind isiklikult. ning äh, samuti tuleb arvestada selle uurimusega, mis tehti juurdepääsu kohta, kindlasti teete seda, aga ma arvan, et seda tasub veel meelde tuletada ning äh, samuti Euroopa, see tuleks meil tagada võimalikult äh, ühtlane juurdepääs üli, äh, ülikooliharidusele, kõrgharidusele. tean, et aega on vähe kõige sellega, aga see küsimus valmistab äh, meile suurt huvi. tegemist on äh, ajaga võidujooksuga, aga tõesti suur aitäh kõige tehtud eest ning pidagem samuti silmas uurimust Euroopa ülikoolide järjestuse kohta see võiks leida kajastamist mõneti ka raportis, võib-olla tuleks vaadata, mis siis näitab seda, milline on kvaliteet ja juurdepääs. suur aitäh veel ja kohtume homme kell üheksa. nüüd aga on kinniste uste taga koordinaatorite koosolek ja, ja tuletan meelde tähtajad raporti kohta, järgmine kohtumine kakskümmend kuus veebruar. ja siis äh, tutvustab raportöör raportit, aitäh.